All right. Colleagues, may I have your attention, please? Could you please take your seats? kallid kolleegid, kas te võtaksite palun istet? me alustame koosolekuga. kõigepealt vabandan Sharon Bowlesi nimel suure tõenäosusega on ta jäänud äh, kuskile lumevangi teel siia koosolekule, me ei peaks aga teda rohkem ootama ja sellepärast andsin ennast vabatahtlikuna üles koosolekut juhtima ja ta võib-olla hiljem siis äh, liitub meiega. kõigepealt päevakorra esimene punkt, päevakorra kinnitamine, kui teil ei ole märkusi ega kommentaare või soove muuta seda, siis kuulutan päevakorra kinnitatuks soovin teile teada anda, et meil on terve rida protokolle novembri algusest kuni detsembri keskpaigani. Need protokollid on nüüd valmis saanud ja kui keegi pole vastu, siis kinnitame ka need protokollid on terve rida juhataja teadaandeid, mille ma jätan aga vahele, sellepärast et ma arvan, et Sharon Bowles soovib seda ise teha, siis kui ta on siia kohale jõudnud, siis kas täna natukene hiljem või homme hommikul või pärastlõunal ja lähemegi kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on kõige tähtsam päevakorrapunkt täna pärastlõunal. mul on au tervitada siin meie hulgas Vittorio Grillit, kes on Itaalia majandus- ja rahandusminister. tere tulemast ja suur tänu, et tulite meie hulka, me oleme vägagi huvitatud teie hinnangust ähm, praeguse olukorra kohta Euroopa Liidus. me teame, et teil on kavas meil umbes kümneminutiline sissejuhatus teha ja pärast seda on meil võimalus esitada teile küsimusi ning te ütlesite, et te olete ka valmis küsimustele vastama. nii et teeksin nüüd ettepaneku, et mina ei ole nüüd see, kes võtaks kokku praegu olukorra teie koduriigis, teie oskate seda palju paremini kui mina ja seepärast annaksingi sõna teile ja suur tänu siia tulemast! Thank you uh,, thank you uh... suur tänu, härra esimees, suur tänu! lugupeetud uh, majandus- ja rahanduskomisjoni liikmed, mul on väga hea meel olla täna siin Euroopa Parlamendis teie ees ja rääkida majandusdialoogist. kümme minutit on väga lühike aeg nii et mul on võimalus tõesti ainult tutvustada põhilisi küsimusi ja olen veendunud, et küsimuste ajal on mul siis võimalus minna ka üksikasjadesse. kavatsesin kulutada mõned minutid selleks, et rääkida sellest, mis on viimased arengud Euroopas ja euroalal ning kui, ning ma läheksin üle oma emakeelele, itaalia keelele ja räägiksin siis olukorrast Itaalias. kõigepealt tahaksin öelda, et meil on olnud kuudepikkused pinged ja nüüd on need turud rahunenud, tingimused on parenenud, kapitalivood on suurenenud, usaldus pankade vastu on suurenenud ja see näitab, et turud on paranemas finantstingimused on paranenud ja sellega on võimalik ka ebakindlust euroala osas vähendada. me ei ole praegusel hetkel veel kriisist välja tulnud, finantssüsteem on paranemas ja on toonud endaga kaasa positiivseid pöördepunkte, mida me loodame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teisel poolel näha. hoolimata positiivsetest prognoosidest äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta teiseks pooleks ei soo-, saa me olla endaga rahul. majanduskasv ei ole piisav selleks, et tagada korralikku majanduskasvu ja töökohtade loomist. prognoosid ja tulemused on kõikide liikmesriikide ühises vastutuse alas, samamoodi nagu ka Euroopa Liidu institutsioonide vastutuse alas. praegusel hetkel on äh, Äh, protsessid alguse saanud ja on alustatud reformide rakendamisega erinevates liikmesriikides, see ajakava ja aeg on väga raske, kuid on väga tähtis sellest kinni hoida, selleks et näidata ka tulemusi. liikmesriigid ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad jätkama äh, nutikate poliitikate väljatöötamist, äh, parandamaks usaldust. selleks, et oma mõtteid kinnitada, tahaksin tuua, et Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid peavad välja töötama usaldusväärse ja toimiva strateegia kriisist välja tulemiseks. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vastu võetud otsused ja julged sammud pärast juunikuus toimunud ülemkogu tõid endaga kaasa positiivse pöörde. finantssüsteem on muutunud stabiilsemaks sisse viidi äh, kahepoolsed äh, meetmed, Euroopa stabiilsusmehhanism, mis tõi endaga kaasa paremad abivõimalused euroala riikidele ja juurdepääsu äh, finantsvahenditele. Euroopa Keskpank on mänginud väga tähtsat rolli, mõtlen siin OMT-sid, samamoodi nagu saime me positiivset äh, vastukaja usalduse kohta ning ühine järelevalvemehhanism, mis novembrikuus välja töötati, on väga tähtis Pangandusliidu alustala. nagu ma ütlesin, edusamme on tehtud Euroopa Liidu tasandil, aga ka riiklikul tasandil ja nüüd äh, teeksin mõned märkused ka enda koduriigi kohta ja räägiksin edasi itaalia keeles. praegusel hetkel on olukord selline, et suurem osa liikmesriike on ähm, keskendunud riigivõla vähendamisele ja struktuuripoliitika väljatöötamisele selleks, et majanduskasvu tagada ja Itaalia on selles osas suurepäraseks näiteks. Need positiivsed äh, mõjud äh, on tulnud ka Euroopa Komisjoni sammudest, mis võeti vastu eelmisel aastal Euroopa majanduspoole aasta vastuvõtmisega. peale seda oli seda kõike võimalik näha ka G kahekümne kohtumisel, tulemused olid seal palju suuremad, äh, kui esialgu arvati ja need suurendasid ka reformi lootusi. eelarve olukord on muutunud paremaks äh, Itaalia eelarve olukord on väga hea, kuid kahjuks meil oli usalduskriis turgudel. suur riigivõlg hoolitses selle eest, et Itaalia majandus läks langusesse ja hullemini, kui seda esialgu arvati. SKT vähenes kaks koma neli protsenti eelmisel aastal, majanduslangus tuleb peatada ja üritame seda selle aasta esimesel poolaastal juba teha, selleks et teisel poolaastal pöörata majandus uuesti tõusuteele. tähtis on, et rohkem investeeritakse ja rohkem plaane rakendataks. järgnevatel aastatel peaks Itaalias olema keskmine majanduskasv um-, umbes üks protsenti aastast kaks tuhat neliteist selleks, et meie majandust parandada ja majanduskasvu suurendada, on ma-, valitsus vastu võtnud korra poliitilisi reforme selleks, et äh, tagada siis majanduskasvu, üle vaadata pensionisüsteem, tööturg, haridus äh, ja teadussektor. OECD on öelnud, et see reformikava, mis on suunatud majanduskasvule, võib majanduskasvu suurendada nelja protsendi võrra võrreldes äh, praegusega ja seda järgneva kümne aasta jooksul. meetmed, mis me vastu võtsime, ähm, võivad endaga kaasa tuua kolm protsenti suurema SKT võrreldes kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga ja see võib tõusta viie protsendini aastal kaks tuhat viisteist. korrapoliitilises mõttes on näha, et ähm, majandus oli äh, langustrendis, kuid eelarve oli siiski tasakaalustatud. valitsuse strateegia on äh, endaga kaasa toonud selle, et äh, ei maksustata enam mitte tööd, vaid tarbimist ja kinnisvara. ja võeti vastu ka nüüd teine analüüs, mis ütleb, et eelarvekärbetega on väga palju saavutatud. peaminister Monti vähendas ka makse peale selle on sisse viidud moodustusi selleks, et ähm, parandada majanduslikku olukorda. Itaalia on praegu hoopis teistsugune riik, Itaalia on tõesti täiesti muutunud ja, ja tegemist on pööramatute muutustega. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal parlament võttis vastu põhiseaduse muudatuse, milles on kirjas, et eelarve peab olema tasakaalus tegemist on kohustusliku meetmega, mis hakkab kehtima aastast kaks tuhat neliteist. tasakaalus eelarve põhimõtet äh, rakendatakse kogu avaliku sektori jaoks Euroopa Liidu õigustiku raames. see põhimõte arvestab ka majandustsükleid ja ennenägematuid olukordi, nii nagu see on kirjas ka Euroopa Liidu lepingutes. Itaalia parlament äh, võttis vastu ka tugevdatud seaduse eelarve tasakaalustamiseks, selleks, et olla kindel, et eelarve on tasakaalus ja peale selle on parlamendis ette nähtud sõltumatud komisjonid, mis viidi sisse põhiseaduse muudatusega ning ähm, nemad kontrollivad, kuidas on võimalik eelarve tasakaalu viia ja kas seda tehakse. Nende meetmete kõrval äh, eelarve stabiliseerimiseks on olnud ka teistsuguseid algatusi, reforme ja meetmeid ja ma tahaksin selle ühe minuti jooksul, mis mul on jäänud, veel meenutada teile mõningaid reforme ja siis olen valmis äh, teiega sellest kõigest üksikasjalikumalt rääkima. tähtsad meetmed puudutavad läbipaistvust ja korruptsioonivastast võitlust, vastu on võet-, äh, loodi komisjon erasektori, vabandust, äh, avaliku sektori järelevalveks ja tegemist on sõltumatu komisjoniga. suurem läbipaistvus ka bürokraatia puhul on meie eesmärgiks, on ette nähtud, et äh, veebilehekülgedel tuleb äh, avalikustada kõik haldustööd puudutavad programmid ja eelarvet puudutavad küsimused samamoodi nagu ka teenused, mis, mida avalik sektor pakub kodanikele. ka korruptsioonivastast võistlust, võitlust on parandatud, on välja töötatud rangemad reeglid nende jaoks, kes ähm, töötavad avalikus sektoris. neljandaks, ka meie audiitorite mõjuvõimu on suurendatud, kontrollikoda võib kontrollida ka äh, piirkondlikel ja kohalikul tasandil äh, selleks, et olla kindel, et peetakse kinni tasakaalus eelarve põhimõttest viiendaks, strateegiliste struktuuriprojektide kiirem vastuvõtmine. see oli meie jaoks tähtis seadus, mis võeti vastu eelmise aasta viimases kvartalis. väga tähtis on ka ähm, erakapitali osaluse suurenemine ja kuuendaks on tähtis VKE-de toetamine. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesest jaanuarist äh, on meil seadus, mille kohaselt äh, Äh, avalik sektor peab ostetud teenuste eest VKE-dele tasuma arve juba ühe kuu jooksul, peale selle äh, kavatseme me viia seadustesse sisse ka kõik need muudatused, mis on ette nähtud Euroopa Liidu direktiividega, mis jõustusid äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta jaanuarist. ametiühingud võtsid vastu kokkuleppe tootlikkuse suurendamise kohta, on võimalik äh, Ehm, sõlmida ametiühingute ettevõtete vahel kokkulepped, mis arvestavad ka ettevõtete erivajadustega. kõik need sammud julgustasid valitsust vastu võtma rahastamispaketti, mis on üks koma kolm miljonit eurot. Ehm, siingi arvestatakse jälle stabiilsuse seadusega ja tähtis on see selleks, et välja maksta palgad. Ehm, nüüd tahaksin lõpetada ma loodan, et arutelu käigus on mul võimalik siis üksikasjalikumalt rääkida erinevatest meetmetest, mis meie valitsus on vastu võtnud. mul tuleb teile öelda, et me oleme alustanud seda teed, me käime seda teed, oleme jõudnud juba päris kaugele, oleme vastu võtnud väga tähtsad meetmed, kuid me ei ole veel jõudnud sihtkohta kuid nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil on niimoodi, et institutsioonid otse loomulikult jätkavad selle tööga. minister, suur tänu teile teie lühikese ülevaate eest ja kirjelduse eest selle kohta, mis toimub, me kõik teame, et Itaalia see on praegusel hetkel ekspertide, tehnokraatide valitsus, me teame, et teie valitsus, teie riigis toimuvad järgmisel kuul valimised ja mõned küsimused, mida teile võib-olla esitatakse, puudutavad ka seda. nüüd hakkame küsimusi esitama, kõik kolleegid teavad, kuidas see käib, meil on kõigil viis minutit ja nii et mida pikem on teie küsimus, seda vähem on ministril aega vastamiseks nii et kui võimalik, äh, üritage küsida minuti, pooleteist minuti jooksul. jätkame äh, toontisüsteemiga, esimene saab sõna Jean-Paul Gosses, kes esitab Euroopa Rahvaparteid, palun, Jean-Paul. suur aitäh, esimees. tere tulemast, härra minister. minul on selline naiivne küsimus. kodanikel on ka sama küsimus ja see puudutab Eurotsoonile lähenemist. kuidas on võimalik, et äh, ühtegi äh, meedet, mis on välja kuulutatud, ei ole äh, tegelikult rakendatud ja kuidas see on siis võimalik, et turud pöörduksid ja pärast aastaid oleme me jõudnud nüüd siis Eurotsooni huku äärele ja ma tahaksin korrata, et tegelikult ei ole ju ühtegi konkreetset sammu äh, reaalselt e-, astutud ja kuidas siis oleks võimalik äh, ära hoida äh, euro devalveerimine? Well, thank you um.... suur tänu. Öelgem siis nii, et ma ei nõustu teie äh, esialgse väitega, et midagi pole veel paika pandud. mina arvan, et põhimõtteliselt on ju nii, et kui te vaatate hoolikalt neid arenguid, mis on toimunud Eurotsooni halduses ja Eurotsooni riikides üksikult, nagu mina olen seda teinud, siis näete küll tulemusi. näete, milliseid otsuseid on vastu võetud ja ellu rakendatud mõelgem kas või sellele ühtsele järelevalvemehhanismile, mis, äh, äh, mille otsus võeti e-, Euroopa tasandil vastu, äh, mõelge Keskpanga rollile, nüüd on loodud juba selge raamistik selleks, et EKP saaks stabiliseerida turge ja teine oluline otsus minu arvates on selge ajaraamistik Euroopa pankade järelevalvemehhanismi tegevusele. Need otsused on ju tehtud väga lühikese aja jooksul Euroopa Liidu institutsioonides ja see on äh, andnud turgudele signaali, et Euroopa Liit on täis otsustavust, tema institutsioonid ka ja ta on valmis kiirelt otsuseid äh, võtma vajaduse korral. kui nüüd äh, üksikutest riikidest rääkida, siis saan mina ainult oma koduriigist rääkida. me oleme äh, vastu võtnud otsuseid reforme läbi viia ja ma võin teile ka näite tuua selle kohta. pensionireform, reformi lõppfaas näiteks on väga oluline, see on nüüd seadusesse kirjutatud ja nüüd peab valitsus iseennast reformima, mingeid rakendusakte enam vaja ei ole. ja minu hinnangul on nii, et kui kriis tekkis, siis tegelikult oli tegemist usalduskriisiga. usalduskriis oli Euroopa vastu üldiselt, kaheldi, kas Euroopa on võimeline üldse kriisist välja tulema ja loomulikult äh, riikide turgudel ja eurotsooni äh, turgudel tervikuna oli tekkinud usalduse kriis kuid see protsess on nüüd muutunud, pöördunud, lootused on teistsugused, ootused on teistsugused ja me näeme, et äh, turud on valmis uskuma euro, e-, Euroliidu tegevusse ja liikmesriikide valmidusse astuda usutu, usutavaid samme äh, usalda, usaldusväärse kalendri raames ja viimase kaheksateist kuu jooksul on eh, väga palju samme astutud Euroopa Liidu liikmesriikides selleks, et kriisi lahendada ja me oleme tõesti näidanud, et, et me oleme valmis tegema seda, mida me lubasime. suur aitäh, minister Gianni Pitella sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur aitäh. tere tulemast, härra minister ja suur tänu teile eh, see, selle eest, et ta on väga avatult alati suhelnud Euroopa Parlamendiga. mul on selline sissejuhatav märkus kõigepealt ja siis järgneb küsimus. Itaalia keskpank on veel kord läbi vaadanud oma äh, kasvuprognoosid Itaalia jaoks aastal kaks tuhat kolmteist, need on nüüd vähendatud, alguses öeldi, et äh, kasv võiks olla kaks protsenti, nüüd on Itaalia keskpank öelnud, et see on üks protsent, ja selles valguses on väga raske ette kujutada, milline võiks olla kahe tuhande neljateistkümnenda aasta tasakaalustatud eelarve ilma kärbeteta ja seepärast küsin kõigepealt. arvestades seda, et äh, kasinusmeetmetel on tõsine mõju majandusele, peaks nendel teatud piir olema, et me ei kahjustaks sotsiaalset struktuuri riigis ja teiseks, kas ei peaks ütlema otsekohe välja, et arvestades Itaalia erakordset olukorda või erakorralist olukorda ei ole võimalik sel aastal saavutada eelarve tasakaalu. Berlusconi valitsuse selline otsus oli vastutustundlik. hea küll, ma ütleksin teie küsimustele vastuseks jah meie valitsus ongi seda juba teinud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve tasakaalustamine ei tähenda nominaalset eel, eelarve tasakaalu, vaid struktuurilist tasakaalu, meil on vaja vajalikud kohandused teha ja kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris tegime ettepaneku korrektiivmeetmete võtmiseks selleks, et saavutada eelarve tasakaal ja praegune majandusolukord on tunduvalt parem kui tollal. ja seetõttu ongi ähm, Itaalia keskpank korrigeerinud prognoose peale seda, kui valitsus oma prognoosid esitas ja muidugi Itaalias Äh, samamoodi kui Euroopa üleseltki otsustatud, et on vaja seada eelarve eesmärgid, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta otsused on täidetud, seda ka nominaalväärtustes. me oleme äh, täitnud oma nominaaleesmärgid, nüüd on vaja struktuurilisi kohandusi teha. eelarve tasakaal tähendab seda, et me peame arvestama majandusarengu tsüklit, kui majandusolukord arven-, halveneb, siis tuleb seda äh, arvestada. ja kui see halveneb äh, vähem kui null koma kaks protsenti, siis see peegeldub ka meie eelarve prognoosides. me käitume nii, nagu ka varem, kui vaja võtame vajalikke samme ja meie lõppeesmärk on muidugi eelarve tasakaal, kuid me korrigeerime oma otsuseid vastavalt majandustsüklile. kui teil on eelarve struktuur paigas, siis ei ole vaja majandust enam koormata rasketel aegadel kasinusmeetmetega ja Euroopa Komisjon Euroopa Liidu institutsioonid on ka seda öelnud ning Rahvusvaheline Valuutafond samuti. arvestades seda, et praegu tegem-, on tegemist siiski majanduslangusega, siis oleks parem eelarvet tsükliliselt kohandada. suur tänu liberaaldemokraati nimel kolleeg Remossa. Uh, signor ministro, buonasera, io sono deputato. suur tänu, tere päevast, mina olen Katalaani eh, liige, ma tulen Barcelonast ja ma tahaksin esitada ühe küsimuse. eile õhtul kuulsin, kuidas härra Monti rääkis sügavatest eh, olulistest reformides Itaalias ja ma tahaksin teada lühidalt, milliseid reforme on vaja veel täiendavalt suurendada, mida on veel vaja teha, mida võrreldes sellega, mis on juba tehtud. ja teiseks, võib-olla on tegemist piirkondlike reformidega Itaalias selleks, et piirkonnad mitte ainult ei kulutaks raha, vaid nad suudaksid ka makse koguda, tegemist oleks siis sisuliselt föderaalse süsteemiga, nii nagu ka Saksamaal. ja see võiks majanduse tõhusamaks muuta, aitäh! suur tänu küsimuse eest. võib-olla pean vastama nüüd kahel tasandil. esiteks, nagu mina leian, siis valitsus on pidanud toime tulema struktuursete probleemidega Itaalias. tegemist on väga laiapõhjaliste reformidega ja vahel on mindud isegi võib-olla liiga kaugele samas aga leian, et tegemist, nad ei ole läinud liiga kaugele, need on olnud ulatuslikud. loogiline on öelda, et äh, reformide vajadus on väga suur ja väga sügav, meil on vaja sellega jätkata, meil on vaja edasi liikuda selles suunas mõnedes valdkondades, kus reformid on juba kasutusele võetud, on vaja neid veelgi süvendada. olukord on selline, nagu kui on vaja puurida maapinda selleks, et minna kilomeetri sügavusele ja leida naftat, meie oleme alles liikunud paarisaja meetri sügavusele. palju on vaja uut teha, aga samas ei hakka me uut äh, puurimisauku looma, me peame edasi liikuma sellega, mis on juba tehtud ja järk-järgult äh, süvendame. mõnedes valdkondades aga ei ole vaja mitmetasandilist lähenemist, aga väga oluline on fiskaalne raamistik, eh, riigieelarve küsimus me oleme Itaalias paika pannud sellised eesmärgid, kuidas on võimalik finantsstabiilsust saavutada eriti mis puudutab pensionite valdkonda, samas on ka teisi valdkondi, milles meil on vaja jätkata tööd. eriti peame me turgu liberaliseerima ja konkurentsile rohkem turgu avama, see oleks Itaalia majandusele kasulik. see tähendab seda, et me peame veel kord järele mõtlema, milline on avaliku sektori suurus ja ma eeldan, et see oli ka see, millele teie küsimus viitas. minu arvates on tegemist erinevatest mõõtmetest ja avaliku sektori äh, struktuurist. iseseisvussuhted keskvalitsusega, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused. Itaalias on meil peale mitmete põhiseaduste muuda-, muudatuste järel selline olukord, kus kõik ei ole täiuslik, valitsus on saatnud põhiseadusreformi ettepaneku parlamenti selleks, et paika panna see, kuidas võimu jagada erinevate tasandite vahel. tundub, et ettepanekus on parem tasakaal ära toodud arvestades taristut, keskkonda ja teisi tingimusi. see, mis aga puudutab nüüd äh, teisi nüansse, äh, piirkondadele fiskaalse vastutuse andmise, maksude kogumise, tegelikkuses on olukord äh, selline, et üks meede, mille me kasutusele võtsime, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris, oli just selline, et reformida äh, kinnisvara maksustamist. tegemist on äh, ühise maksuga kus osa tulust läheb keskvalitsusele ja osa kohalikule omavalitsusele. ja see võiks olla kohalikele tasanditele just põhisissetuleku allikaks. see on minu arvates väga oluline samm ma leian, et aga enamat on vaja teha ja ma toetan põhiseaduse reformi. aitäh! Philip Numbert, äh, roheliste esindaja, saab nüüd sõna, palun. Äh, tere tulemast, lugupeetud minister. meil on väga hea meel, et me siin grillime härra Grilli. tere tulemast Brüsselisse. sinu ülemust peetakse siin ühte võib-olla kõige sõnakamaks ähm, liikmeks äh, nõukogus. tegemist on ainsaga, kes võib-olla ka Saksamaa kantslerile vastu julgeb hakata. Claude Juncker oli siin ka hiljuti, ka tema räägib üsnagi otsekohaselt ja ta kajastas äh, seda poliitikat, mis Euroopa Liidu liikmesriikides peale eurokriisi äh, kasutusel on ja ta ütles, et ma ei ole kindel, kas me sa-, tegime kõik õigesti, jah kasinusmeetmed, kasinusmeetmed võimalikult kiiresti ja sügavalt. ta ütles, et esiteks makromajandus mõtmes on see töötab see vastu, Saksamaa ja Prantsusmaa puhul oleme seda näinud ja tegemist on selle lähenemisega, kus kõige nõrgem maksab kõik kulud kinni. me kogeme asümmeetrilisi, asümmeetrilisi šokke, kas see teile meeldib või peaksime me need šokid või need korrektsioonimeetmed tegema sümmeetrilistemaks ehk siis need, kellel on suur eelarve ülejääk, peaksid rohkem tegema kui teised. ma pöördun teie poole mit-, mitte vaid äh, kui äh, Itaalia ministri, kuid ka ECOFIN-i liikme poole. suur tänu! mina teeksin siinkohal vahet selle vahel, et kui on tegemist probleemidega Äh, probleemidega toimetulemisega ja tuleviku planeerimisega, need on kaks eri asja. majandusspetsialistina, mitte eksperdina, aga ütleme, teatud teadmiste pagamise, pagasiga inimesena ütleksin ma seda, et tihtipeale me teame seda, et kärbetel võivad olla lühiajaliselt negatiivsed mõjud majandusele makromajandus on loodud selleks, et selliseid šokke vastu võtta ja majanduspoliitika peaks olema tsükli vastane. paljud äh, riigid peavad kasutusele võtma äh, sellised meetmed, mis lühiajaliselt ei paku positiivseid lahendusi. kuid samas, äh, teades, kui tegemist on usalduskriisiga, nii nagu äh, meie oleme seda kogenud äh, viimase ajani. tegemist on äh, teatud riikide puhul väga tõsise kriisiga, siis manööverdamisruum, valikuvabadus kergemate ja raskemate valikute vahel lihtsalt ei eksisteeri kui tekib küsimus, kas turg rahastab riiki, ostab äh, konkreetse riigi võlakirju, siis äh, peab see olema esimene prioriteet. ja arvestades kriisi sügavust, äh, minu arvamus on see, et teatud hetkedel on vaja teha raskeid otsuseid, neid lihtsalt oli võimatu vältida. kuidas aga tulevikku kujundada, kuidas luua selline mehhanism, nagu te mainisite, mis oleks parem, mis suudaks paremini vastu võtta neid šokke, kas sümmeetriline või asümmeetriline. Te teate, et aeg-ajalt võib olla ka selliseid aegu, kus äh, kõik valdkonnad äh, kannatavad. parlamendis ja ka meie juhid äh, on arutanud väga selgelt ja seda teemat ja on üritanud leida lahendusi, kuidas Euroopat paremini kavandada. Euroopat, kus suudetakse toime tulla šokkidega, kuidas sümmeetrilisi ja asümmeetrilisi šokke paremini pehmendada. tegemist on äh, protsessiga, kus on vaja läbida mitmed sammud ja tugineda heale vundamendile vundamendiks on äh, fiskaalne kokkulepe ja kõik sellega seotud. me peame tõesti mõtlema sellele, kuidas äh, jagada, kuidas tagada selle, seda, et reeglid kehtivad kõigile ja kahjuks on olukord olnud selline, et me oleme olnud silmitsi nii sügava kriisiga, nii väheste võimalustega Euroopa ei olnud äh, loodud sellise keerukama süsteemiga, millel oleks olnud äh, vajalikud meetmed selle kriisiga toimetulekuks. aga loodetavasti õpime me oma vigadest ja tulevastel aastatel suudame me paremaid äh, lahendusi leida ja see oleks tõesti teretulnud, aitäh! suur, suur tänu nüüd Mario Mauro Itaaliast ja Rahvaparteist! suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud minister, sooviksin esitada teile ühe küsimuse. see puudutab Itaalia olukorda. üks nendest ähm, indikaatoritest mis tehnokraatide valitsuse ametisse astumist ähm, äh, mainiti komisjonile, Äh, oli Itaalia jaoks problemaatiline ja siinkohal pean ma silmas just järgmist Itaalia äh, krediidivahetustehingute äh, turu probleem. kolmteist kuud sellest edasi, kas midagi on muutunud Itaalia tulemustes selles konkreetses finantsturul ja kas siin on mingisugune side selle vahel, mis on muutunud ja mis on need, ja nende reformide vahel, millele te viitasite? ja kas on mingisugune seos äh, Itaalia tulemustes nendel turgudel ja poliitiline usaldusväärsus ja stabiilsus on samuti olulised? aitäh! jah, ma mõtlen tõesti, üht-teist on muutunud, väga palju on muutunud, vaadake kas või neid numbreid võrreldes keeruliste aegadega on äh, hetkel äh, näitajad äh, paremad krediidivahetustehingute turgudel ja ka teistes valdkondades oleme me näinud üsnagi olulisi paranemismärke. me oleme näinud turu usalduse süvenemist Itaalias ja ka kogu Euroopas laiemalt. millest see tuleb? jah, loomulikult osad leiavad, et tegemist on Euroopa Keskpanga äh, saavutustega, teised ütlevad liikmesriikide saavutustega, aga kui kõike seda koos vaadata, siis minu arvates on ilmselge see, et Euroopa Keskpank on täitnud väga olulist rolli, on äh, kokku pannud äh, tee kriisist väljapääsemiseks, euroala kriisi, see tähendab paika pannud konkreetsed mehhanismid ja see on osa terviklikust strateegiast, nagu te teate, siis Euroopa Keskpank iseenesest on kavandanud äh, vahendid, millel on, äh, millega on seotud olulised äh, tingimused. mina vähemalt näen seda nii ja nende eesmärgiks on saavutada selline tulemus, et kõik institutsioonid äh, ja riigid peavad äh, jätkuvalt täitma oma ülesandeid. kui vaadata kõiki neid erinevaid meetmeid eraldi, kas riiklikud äh, meetmed, euroala meetmed või keskpanga meetmed, siis ühestki neist ei piisa iseseisvalt selleks, et turgu stabiliseerida. kuid kõik need on oluline osa kogu see terviklikust süsteemist. ma arvan, et oleks olnud väga keeruline turgu stabiliseerida ühes riigis ja seda me oleme ka tegelikkuses näinud loomulikult äh, oli siin ka süsteemseid riske. Need äh,, et ükskõik, mida riik teeb, siis tegemist oli süsteemsete riskidega vaatamata nende jõupingutustele turgude kokkukukkumise korral. teine oluline nüanss on aga see, et on olemas usaldusväärne ühine poliitika. ja õiged tegevused just Keskpanga poolt ühestki sellest osast ei oleks olnud kasu, kui ei oleks olnud usaldusväärseid ausaid püüdeid reformida igat riiki. mina leian, et äh, tulemused on tuginenud just kõikide nende jõupingutuste koosmõjule ja me peame edasi liikuma fiskaalse stabiliseerumisega, eelarve stabiliseerimisega Itaalias ja samas peab see jätkuma ka euroala tasandis tasandil igas liikmesriigis ja seega liidame need jõupingutused. proua Lulling Luksemburgist, palun. suur tänu, härra esimees, härra minister. hiljuti kohtusime siin Eurogrupi esimehega ja tema püüdis nagu distantseeruda kasinusmeetmetest ta on küll tegelikult ise nõudnud Eurogrupi esimehena kaheksa aastat on ta seda juhtinud, mm, liikmesriikide eelarvete saneerimist ja just nende riikide puhul, kes selle, kellel olid kõige suuremad riigivõlad. aga minu meelest on oluline teada, kas see kasinuspoliitika annab mingeid vilju või mitte siin on juba öeldud ka seda, et äh, niisugused piirangud võivad olla äh, vastupidistelt äh, või anda vastu, soovitule vastupidise tulemuse ja samas on täheldatud, et ka teatud positiivne mõju on nendel kasinusmeetmetel olemas ja nüüd tundub, et Äh, kahjusmeetmetel äh, mõju on allahin-, alahinnatud. mida siis või keda siis uskuda? ja mis äh, teie arvate sellest? pärast rasket perioodi, mis on üsna pikk olnud, tahaks seda teada. ühest küljest räägib meile Eurogrupi juht vajadusest piiranguid seada ja teisest küljest on vaja ikkagi defitsiiti vähendada. suur tänu. jah. fiskaalne stabiliseerimine on üsnagi mõru pill alla neelata ja nagu ma ka enne ütlesin, siis äh, loomulikult on olukord riigiti erinev. osadel riikidel oli rohkem valikuvõimalusi kui teistel. ja ma leian, et minu äh, koduriigil oli väga vähe valikuvõimalusi. võimatu on äh, luua usaldusväärne kasvustrateegia ilma turuusalduse taastamiseta ehk siis see on nagu maja ehitamine liivale. esimene tulekahju, mida me pidime kustutama, oli turgude usalduse taastamine Itaalia suhtes. kõigepealt siis esimeseks prioriteediks oli äh, Itaalia stabiilseks muuta ja taastada usaldusväärsus Itaalia suhtes. see oli lihtsalt midagi, millega me pidime hakkama saama ja meil oli vaja see saavutada üsnagi kiiresti. eelarve tasakaalustamine kaks tuhat kolmteist aastal tundus meile endale ja ka rahvusvahelisele üldsusele põhisignaalina selleks, et vastata sellele, mida turud ootasid Itaaliast, selleks et Itaalia oleks usaldusväärne laenaja uuesti. kasinusmeetmed loomulikult ei, ei saa lõpmatuseni jätkuda. härra Juncker rääkis Euroopa lahendusest majanduskasvu suhtes. loomulikult see läheb veelgi kaugemale kasinusmeetmetest, kuid kogu see arutelu, mõned teist ehk mäletavad seda, nõukogu juunikuus sellepärast et äh, kriisist väljapääsemiseks nähti vaid kasinusmeetmeid, aga me hakkasime rääkima siis ka investeeringutest, ühisinvesteeringutest, Euroopa investeeringutest. hakkasime andma suuremat rolli ka Euroopa Keskpangale. Need äh, kaks lähenemist käivad paralleelselt. täna kahjuks stabiliseerimispakt Itaalia osas on kujunenud valdavaks, see on justkui eeltingimus. mina leian, et lihtne on ette kujutada, kuidas eelarve tasakaalu viia. väga keeruline on aga nagu samas eh, tagada eh, lühiajaliselt majanduskasv iga riik peab tegema seda üheskoos teistega. suur tänu, kolleeg Moika Kleeva Sloveeniast, palun. viimastel kuudel on mitmed uurimused näidanud, et tänu maksupettustele ja maksudest hoidumisega kaotame me triljoneid riigi raha igal aastal see on üsnagi oluline osa riigieelarve puudujäägist. see näitab, kui keeruline on kaitsta Euroopa sotsiaalset mudelit, tagada avalikud teenused ja tagada ka ähm, äh, kodanikuteenuste toimimine Euroopas. tulu kaotus suureneb, puudujäägid äh, on erinevad liikmesriikides kriisi hetkel peaksime me väga palju tähelepanu sellele pro-, pöörama. maksupettused ja maksude vältimine mõjutavad otseselt äh, seda, et meie majanduskasv äh, kaob. hetkel on meil kavandamisel raport, mina olen selle raporti raportöör ja seal viitan ma maksupettustele ja maksudest kõrvalehoidumisele selleks, et liikmesriigid ja Euroopa Komisjon koostaksid ühise maksustrateegia Euroopa Liidule. ma leian, et sellisel viisil on meil võimalik saavutada viieprotsendiline vähendamine Euroopa maksude puudujäägus kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ja Itaalia on üks äh, nendest liikmesriikidest, kus varimajandus on äh, suurem, kõige suurem, peaaegu kakskümmend seitse protsenti maksudest äh, läheb kõrvale ja ma tahaksin teada, milliseid riiklikke meetmeid olete te kasutusele võtnud selle eesmärgi saavutamiseks, sest ma, jah, ma tõesti kuulsin, et Itaalia on viimastel kuudel üsnagi palju ära teinud. samuti tahaksin ma teada, milline on teie seisukoht selle nõudega, et liikmesriigid peavad võitma, võitlema maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidmisega Euroopa Liidu tasandil, aitäh! Grazie, sicuramente quella suur tänu! jah, maksudest kõrvalehoidumine on väga tõsine probleem Äh, ja see on meie ühine probleem, see on äh, teravam mõnes liikmesriigis kui teises. ja kahjuks tõesti äh, Itaalia on selle poolt laialdaselt tuntud, kus ähm, maksudest kõrvalhiilimine on suurem kui teistes liikmesriikides. valitsus on esimesest tööpäevast peale selle probleemiga asunud võitlema ja üks meie tõsisemaid jõupingutusi on olnud suunatud äh, nagu ma ütlesin, äh, just selleks, et äh, fiskaalne stabiliseerimine tagada ja suur osa sellest on pöörata tähelepanu ka maksudest kõrvalehoidumisele. sellel on palju põhjuseid, loomulikult see äh, puudutab sissetulekut ja ka õiglust. õigust ja õiglust lisaks sellele, et valitsus ei saa tulusid meie sotsiaalprogrammide täitmiseks, ehk siis siin on kahekordne õigluse printsiip. ja kolmandaks, tihtipeale ei viidata sellele, on see, et tagada õiglased tingimused erinevat tüüpi ettevõtetele ja tegevustele osa nendest tegevustest Äh, tegevuste puhul leitakse paremaid viise, kuidas maksudest kõrvale hoiduda. majandus ja sotsiaalsüsteem, eh, mis ei suuda toime tulla maksudest kõrvalehoidumisega, on üsnagi tundlik, me oleme kasutusele võtnud palju meetmeid selleks, et eh, uurimistasandil Maksuameti võimendusi laiendada, selleks et nad saavad eh, tuvastada tehingud äh, ja finantsvarad. tulemused on head ja loomulikult on vaja ka suhtumist muuta kodanike poolt, aga samuti ka Maksuameti poolt. nüüd on neil paremad äh, tegutsemisvõimalused, samuti on meil vaja oma suhtumist maksudest kõrvalehoidumisse muuta ainus probleem hetkel on selles, et me oleme seda rakendanud nüüd esimest aastat ja loomulikult äh, majanduslikult oli tegemist väga nõrkade tugemustega, seega on tulemusi raske hinnata, kui äh, palju seda on mõjutanud maksudest kõrvalehoidumise vähendamine. keeruline on äh, võrrelda. kuid majanduslikult äh, keerulistel aegadel sellise suhtumise muutmine nii kodanike kui ka Maksuameti poolt on väga oluline. ja ma usun, et äh, teie, kui te valdate itaalia keelt ja loete meie lehti, siis te näete, et äh, me oleme saanud väga palju tuge selleks, et selle tegevusega jätkata ja võidelda maksudest kõrvalehoidumise vastu loomulikult samal ajal ei taha me luua sellist äh, hirmu õhkkonda, isegi kui tegemist on õigete eesmärkidega, siis on vaja seda tegevust äh, piisavalt säilitada ja tegeleda sellega õigesti. aitäh! kas äh, pole mitte nii, et tõesti peaks nüüd tõsiselt tööd tegema ja ja tegema nii, nagu teil on seal tehtud, et kunagine peaminister läheb äh, maksude eest kõrvalhoidmise eest vanglasse, aga see on küll minu isiklik arvamus. järgmisena härra Kutas, sotsiaaldemokraat Rumeeniast. suur tänu, härra Krilli, kõigepealt tere tulemast meie komisjoni. kuna te jagasite oma kõne kahte ossa Euroopa ja Itaalia, siis ma esitaksingi küsimuse, mis puudutab, ühe küsimuse, mis puudutab Euroopat ja teise, mis puudutab Itaaliat. mis puudutab Euroopat, mina olen pärit äh, Rumeeniast, mis ei ole euroalas, teie olete Itaaliast, mis on euroala riik ja tahaksin teilt teada, mida teie arvate sellest uuest äh, mõttest äh, euro kaheks jagada Te olete rääkinud siin kahest erinevast parlamendist, üks euroala jaoks, teine mitte euroriikide jaoks. kui te räägite pangandusest, siis te teate, et euroala riikidel on rohkem õigusi nendes aruteludes isegi kui praegu on pangad kõikides liikmesriikides esindatud Rumeenias, üheksakümmend protsenti turust on euroala pankade käes. sellepärast tahaksingi teada, mis on teie arvamus selle mõtte kohta Euroopa tuleviku osas, kui jätkame niimoodi. ja teiseks küsimus, mis puudutab Itaaliat Te mainisite meetmeid, äh, läbipaistvus, korruptsioonivastane võitlus, äh, investeeringute lihtsustamine. olen uudishimulik, sest äh, lugesin ka sellest uuest kinnisvaramaksust, mis teie riigis sisse soovitakse viia. ja ma tahaksin teada, millist tagasisidet olete saanud selle maksu kohta, kuidas see vastu võeti ma saan aru, et praegusel hetkel on maksumäär kõigi jaoks sama, nii et ma tahaksin teada, et kas te arvate, milline võib olla tulu sellest maksust, mis nüüd siis uuesti sisse vii-, mis nüüd sisse viiakse Itaalias? suur tänu! kahekiiruseline Euroopa ma usun Euroopasse ja ühisrahasse ja ma loodan, et see küsimus laheneb iseenesest, sest äh, kui kriis on läbi, ma arvan, et üsna kiiresti, siis on meil võimalus süvendada seda reformimise ja haldamise mehhanismi ja kriisi ennetusmehhanisme. me oleme euroalal selleks juba valmis ja euroala ning Euroopa oleksid siis jälle ühtsed, võib-olla ühe erandiga, see on tõesti väga ähm, äh, suure konksuga küsimus, mina ministrina olen optimist ja usun Euroopasse. ja meil tuleb kõigil panustada. vahepeal peame me üles näitama austust üksteise vastu üksteise vajaduste kohta ja me peame austust üles näitama ka mitte euroala riikide osas, peame hoolitsema selle eest, et äh, euroalal vastu võetud otsused ei ohustaks vabadust äh, ülejäänud riikides. teiselt poolt tuleb meil aga arvestada sellega, et euroala riikidega arvestatakse, sest nad on omavahel ühendatud ja nad peavad olema võimelised teatud otsuseid üheskoos vastu võtma. ja seda mõistliku aja jooksul, seda on kriis ka näidanud, nii et meil tuleb leida tasakaal. ja tasakaalus lahendus ma arvan, et tegemist on raske ja kompleksse ülesandega. mina ise leian, et Euroopa Liidu institutsioonide üksteisest lahutamine ei ole lahenduseks, me peame säilitama Euroopa Liidu institutsioonide terviklikkuse, kuid meil tuleb tagada see vabandu-, vabadus selleks, et meil oleks võimalik teatud ühiseid otsuseid vastu võtta. ja vahel tuleb seda teha väga kiiresti, nagu kogemused näitavad. Itaalia ja kinnisvaramaks. selle kinnisvara või omandimaksu mõtteks oli, et see kehtiks igasugust vormi kinnisvarale. varem seadustega oli ette nähtud, et esimene kinnisvara ehk siis kodu jäi maksustamata, nüüd on kinnisvaramaks kehtestatud kogu kinnisvarale, aga siiski, kui tegemist on majaga, kus elatakse, ehk siis koduga, siis on võimalik saada teatud erandeid. Itaalias on väga palju leibkondasid äh,, mis omavad kinnisvara, kaheksakümnel protsendil itaallastel on vähemalt üks kinnisvara. nii et see maks puudutab äh, suurt enamust äh, itaallasi, peaaegu igat itaallast. ja maksustamine ei ole kunagi teretulnud, nii et te võite endale ette kujutada, mida rahvas armab sellegipoolest ma arvan, et kui te võrdlete erinevaid riike, siis suuremas osas riikides on maksud, mis kaasavad äh, kõik erinevad kinnisvaravormid, äh, ja Itaalias äh, meie kampaania osaks, valimiskampaania osaks on ka just see, milline see kinnisvaramaks peaks välja nägema. nüüd proportsionaalsuse põhimõte. põhimõtteliselt proportsionaalsuse põhimõte on hea põhimõte, kui aga vaadata erinevaid riike, siis ei ole alati nii, omandimaks, nii nagu me kavatseme seda muuta, on sissetulek kohaliku omavalitsuse jaoks. nii et proportsionaalsuse põhimõttes ei ole siin nii lihtsalt tõlgendatav, sest tegemist on sissetulekuga kohaliku omavalitsuse jaoks. väga palju kinnisvara ei kuulu üksikisikutele, vaid nad on suurte ettevõtete enamuses, nii et ka siin jälle proportsionaalsuse põhimõtte tõlgendamine ajab asja keeruliseks. kas te võiksite äkki panna kõrvaklapid pähe, siis saan äh, küsida oma emakeeles, olen saksa saadik ja olen ALDE fraktsiooni nime. sinu persoon, oih, vabandust, unustasin, et pidin rääkima saksa keelt, on senior Bersani on praeguse peaministri vastaskandidaat ja tema on öelnud, et äh, valimiste võitmise korral kavatseb ta terve rea lepinguid, mis eelmisel aastal alla kirjutati, tühistada ja uuesti läbirääkimisi nende üle pidada, näiteks fiskaalkokkulepet mainis ta seejuures. ja ta ütles, et äh, see oleks Itaalia jaoks parem, kui hakata siin üksikuid punkte uuesti läbi arutama siis aga oleme meie sellises olukorras äh, äh, nagu toona stabiilsus- ja kasvupakti puhul, mida ei võetud piisavalt tõsiselt, ka minu koduriigis mitte, ja seepärast tahangi nüüd teada, kas tegemist on tõesti ja kõigest valimiskampaaniaga või te usute, et härra Bersani tõesti kavatseb ka seda teha, see oleks minu esimene küsimus ja teine küsimus puudutab äh, eurokurssi teiste valuutade suhtes, me näeme, et praegusel hetkel on äh, näha, et kursid langevad äh, jeeni puhul Jaapani valitsus ja Jaapani pank suruvad jeeni väärtust alla me ei tea, kas ameeriklased kavatsevad ka seda teha selleks, et äh, oma konkurentsivõimet parandada. mis on teie jaoks selleks kriitiliseks määraks euro ja USA dollari kursi vahel selleks, et Itaalia majandus säilitaks oma konkurentsivõime? Signor Presidente, lei stesso ha detto che noi siamo un governo härra esimees, te ise ütlesite, et meil on tehnokraatide valitsus, ekspertide valitsus. me ei ole väga osavad olnud valimisplatvormi ja valimiskampaania hindamises, mis praegusel hetkel enne valimisi on alguse saanud. ma tõesti ei saa selle kohta mitte midagi öelda, aga tahaksin teile lihtsalt teatud tõsiasju meenutada. Itaalia ja Itaalia parlament, ähm, vähemalt kõik parteid, mis Monti valitsust toetasid, ei seadnud kahtluse alla mitte ainult fiskaalkokkulepet, vaid meie olime üks nendest riikidest ja oleme ikka veel üks nendest vähestest riikidest, mis oma põhiseadusesse viis sisse muudatuse, nagu ma juba enne selgitasin me viisime sisse muudatused, mis tulenesid fiskaalkokkuleppest ja üks nendest muudatustest oli tasakaalus eelarve. see ei ole mitte ainult põhiseaduses kirjas, vaid detsembrikuus Itaalia parlament võttis vastu veel ka ühe seaduse, kus on täpselt kirjas, kuidas tasakaalus eelarve igal aastal saavutada. ja sellepärast arvan mina, et võin teid tõesti rahustada eelarvedistsipliini osas ja tasakaalus eelarve osas me ei ole mitte ainult veendunud selles, et eelarve peab olema tasakaalus, vaid me viisime sisse ka põhiseaduslikud muudatused ja põhiseaduse muutmine nõuab ka päris suurt enamust parlamendis. ja praegusel hetkel mitte ainult enamus ei toeta neid muudatusi, vaid see kuulub öö, äh, meie põhiseaduse hulka ja seda on väga raske muuta. meil oli vaja põhiseaduse muutmiseks suurt enamust, mida tavaliselt on väga raske saavutada. siis nüüd konkurentsivõime halvenemine. nüüd tuleb lihtsalt ära oodata. Itaalia seisukoht on alati olnud, et me oleme vahetuskursi kasutamise vastu kaubanduspoliitikas. see ei ole meie arvates kooskõlas Euroopa raamistikuga. meil ei ole mitte mingit poliitikat, et me sekkuksime ähm, kurssidesse ja kursitehingutesse. nii et äh, mina leian, et vahetuskurssi ei tohiks kaubanduslikel eesmärkidel ära kasutada. ka ühisraha ülesehitamine, euro ülesehitamine. selle puhul vaadatakse Saksamaa poole, on näha, et mõnel riigil on võimalik suurt Äh, kasu lõigata, eriti kui tegemist on eksportiva riigiga, ilma et ta peaks spekuleerima vahetuskursiga. kui majandus on konkurentsivõimeline, ähm, siis on võimalik olla konkurentsivõimeline ka tugeva valuutaga riigis. vahetuskursi kasutamine poliitikasse kui soovitakse konkurentsivõimet parandada, siis see võib lühiajalises perspektiivis tõesti kasulik olla, kuid keskpikas perspektiivis on see väga vale lähenemine. meil on praegusel hetkel tõesti ettevõtteid, mis kannatavad praeguse poliitika all, eriti kui tegemist on eksportivate ettevõtetega. aga ka G kahekümne tippkohtumisel me tõime selle välja me ütleme, et see poliitika ei ole kooskõlas homogeense majanduskasvuga rahvusvahelisel tasandil. suur tänu järgmisele, Dirk Epping, kes on ECR fraktsiooni liige, palun. suur tänu, härra presi-, härra esimees, härra minister, kärpekava Itaalia valitsusel nõuab suuremaid makse. Mario Draghi ütles eelmisel nädalal ühel intervjuus, et tegemist on halva konsolideerimisega vastupidiselt eh, heale konsolideerimisele, kus maksud on madalamad, nii et teie valitsuse probleemiks on see, kuidas eh, ülekulutamist eh, vältida. tänases Financial Timesis härra Münchau kirjutab, et mõõdukas maksureform, mille Monti valitsus sisse viis, seda lahjendasid makromajanduslikud tasakaalunihked, nii et minu küsimus on nüüd teile, kuidas teie, härra Münchau ja härra Draghi intervjuusid kommenteerite, milliseid korrupoliitilisi reforme on vaja selleks, et tagada majanduskasv Itaalias uh,? I would rather stick to you know facts more ma jääksin tõsiasjade juurde, mitte ei tahaks kommenteerida arvamusi. tõesti on tõsi, et lühikese aja jooksul, mis meil on nüüd olnud, oli meil vaja avaliku sektori kulutamist äh, vähendada, kulutusi konsolideerida ja seda selle lühikese aja jooksul mis meil tuli ära kasutada. ja meil oli aega vähem, kui me oleksime soovinud. see ei tähenda seda, et me oleks teinud midagi, mis oli vastuolus meie arvamustega. ma juba ise ütlesin ja see on minu arvamus ka, et me tõesti peaksime avalikku sektorit äh, vähendama ja parandama maksustamist Itaalias on meil tasakaalus eelarve, see on nüüd eeltingimuseks, see on meie põhiseaduses kirjas. kui nüüd ähm, valitsuse kulutused on võrdsed maksu sissetulekuga, sest eelarve peab ju olema tasakaalus, siis kui sa soovid äh, makse suurendada, siis tuleb tegelikult kogu avaliku sektori töö üle vaadata. ja me ei unustanud seda muide. me tõesti vaatasime kulutused kaks korda üle, me kärpisime valitsuse programme. valitsus on nüüd umbes aasta olnud võimul ja see oli ka üks meie eesmärke ja ma arvan ka seda, et me tõesti peame makse vähendama oma riigis. kui me suurendame maksme, siis me üritame seda teha nutikalt Äh, et me ei pööraks tähelepanu mitte sissetulekumaksudele, vaid me maksustame pigem tarbimist. aga nagu öeldud, keskmiselt makse tuleb tõsta, aga seda tuleb vaadata laiapõhjalisemalt. nii et me alustasime ja järgmised valitsused peavad seda tööd jätkama see on otse loomulikult valikute küsimus, raskete valikute küsimus, väga raske on makse tõsta, kuid väga raske on ka mõelda ku-, selle peale, kuidas nüüd avalikku sektorit väiksemat muuta, on terve rida teenuseid, mida tuleb pakkuda, hüvitisi, soodustusi, nii et ähm, need kaks poolt peavad käima käsikäes. Äh, härra Draghi kommentaar me kõik ei ole sellega nõus. Euroop-, meil on Euroopas riike, kus äh, maksusissetulekud vähenevad, nii et äh, siin on väga erinevaid äh, arvamusi ja see väga palju sõltub kultuurist, kuid minu koduriigis suur enamus soovib, et maksud langeksid ja meil tuleb sellega edasi minna ja samamoodi nagu vähendada avaliku sektori kulutusi. härra Mönchau kommentaar Euroopa ja rahvusvaheliste institutsioonide kohta olen, ma täiesti austan seda, mida Financial Times avaldab, see on ka osa aruteludest, kuid nagu ma juba eelnevalt ütlesin, kui vaadata OECD uuringuid, siis nemad on täiesti teistsugusel arvamusel meie reformide osas, nemad leiavad, et see, mida on rakendatud, on tegelikult juba meie SKT-d tõstnud. Now uh, our uh, colleague uh, Pervanche Perez has... järgmisena Pervanche Perez. ta palus sõna, kuid ta on praegusel hetkel teises komisjonis, nii et uh, selle tõttu saab sõna Gianni Pitella, kes soovib veel kord sõna võtta Allora, il mio bis è, è sos-... jah. ma tahaksin siin tõesti veel ühe täpsustuse välja tuua. esimees Klints teab, et ma hindan teda, kogu see komisjon hindab teda ja ta vist on lasknud ennast petta valedest äh, informatsioonidest. Pierluigi Bersani, minu partei äh, juht, kes on ka peaministrikandidaat ja kandideerib, kirjutab, et ma soo-, ei soovi fiskaalkokkuleppe üle uuesti küll läbirääkimisi pidada, samamoodi nagu ei taha üle vaadata vanu lepinguid. tähtis on vaadata tulevikku, toetada majanduskasvu. see on kõikide poliitikute huvides, kes soovivad ja peavad kärpima ja peale selle on meil vaja tagada suurem tööhõive ja rohkem investeeringuid. Pacta Servanta sund lepingutest tuleb kinni pidada. nii et Bersani soovib kinni pidada kõikidest kohustustest, mis Euroopa ees on võetud ja me hoolitseme selle eest, et selle poliitika kõrval on meil ka poliitika, mis tegeleb tööhõive ja majanduskasvuga. For... suur tänu, Gianni, selle selgituse eest. seda parem kas keegi veel soovib sõna? Jean-Paul? teen lühidalt, sest meil on mõned minutid ainult aega jäänud, ma olen algusest peale kuulanud härra ministrit äh, väga tähelepanelikult. Te rääkisite reformidest, maksupoliitikast, meedetest, mida tuleb võtta ja nüüd tekib küsimus. mida see tegelikult tähendab, tehnokraatide valitsus? no,? That's a difficult question, è una domanda difficile perché see on väga raske küsimus. aga ikkagi, võib-olla on vahe selles, et äh, me ei kuulu äh, parlamendis esindatud poliitilistesse äh, erakondadesse, erakondadesse, kes on kodanikuühiskonna poolt valitud ma ei tea, mida te mõtlesite oma küsimusega, kuid tehnokraatide valitsus peaks olema selline valitsus või vähemalt meie puhul niisugune valitsus, kus ükski valitsuse liige ei ole, ei kuulu ühtegi erakonda. aga valitsusel on küll poliitikute toetus, parlamendiliikmetel on rahva toetus ja meil on tekkinud niisugune omapärane sümbioos poliitikute ja tehnokraatide koostöö. Uh, suur aitäh, härra minister Kirilli, meil on hea meel, et te tulite meie komisjoni täna ja ma tean, et te peate nüüd eurokolleegidega ühinema, seega edukat kohtumist teile, tänan! kallid kolleegid, äh, täna on meil mm, suur valik äh, koosoleku juhatajatest. Ähm, äh, ma olen siin tänu oma vanusele ja nüüd läheme päevakorraga edasi. me peame nüüd vaatama siin eelarve täitmise heakskiitmist EBA, ESMA ja EIOPA puhul. Werner Langen, palun, see on teie teema. jah, tegemist ei ole vanuse küsimuse, vaid tarkuse küsimusega. mida targem, seda kõrgemal võib istuda, nii et äh, tahaksin tervitada mõlemad kolleegid, te siin nende lumiste olude tõttu saite ikkagi selle juhtimise üle võtta ma esitasin teile arvamused, arvamused, mitte mingeid raporteid, mille üle tuleks hääletada. vastutavaks komisjoniks on kas eelarve või eelarve kontrollikomisjon. ja kümnendal jaanuaril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kontrollikoja raportid Euroopa pangandusjärelevalve Euroopa väärtpaberiturul järelevalve ja Euroopa kindlustus- ja tööandjapensionite järelevalve kohta toimus meil siis kuulamine, kus olid väga tähtsad inimesed kohale kutsutud, kes rääkisid erinevatest kontrollikoja kriitikapunktidest, minu arvates õigustatud kriitikapunktidest. kolme institutsiooni puhul me teame, et nad loodi selleks, et finantsturu järelevalvet tugevdada. Nad loodi kahe tuhande kümnendal aastal ja esimesest jaanuarist kaks tuhat üksteist alustasid nad oma tööd, nii et tegemist on esimese eelarveaastaga kolm institutsiooni ei ole Euroopa Liidu sõltumatud institutsioonid, vaid tegemist on Euroopa ühisinstitutsioonidega ja liikmesriikide ühisinstitutsiooniga. siin algabki juba meie esimene mure. nimelt, kuidas tagada nende institutsioonide rahastamine rahastamine kuuskümmend, nelikümmend protsenti, kuuskümmend protsenti liikmesriigid, nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarve ja see toob endaga kaasa terve rea organisatoorseid probleeme, mida me ei saa jätta nende ametite õlule. näiteks see, et riiklikud audiitorid, kontrollikoja audiitorite tegevusse sekkuvad ja oma määrad paika panevad siis see tõsiasi, et äh, kulutamata vahendid äh, tuleb tagasi maksta. tõsiasi, et suuremad liikmesriigid üritavad rahastamist mõjutada ja sellega tekib ka küsimus, kas Euroopa Parlamendi soovitud äh, sõltumatus on tõesti tagatud. siis küsimus kas eelarvekärped liikmesriikides ka esmarahastamist äh, mõjutavad, nii et tegemist on objektiivsete küsimustega, mis tekivad sellest, et kolme ameti struktuur ei ole selge, me teame, et liikmesriigid on väga pikalt üritanud nendele küsimustele mitte vastata ja nüüd äh, võtsid lihtsalt vastu, et noh, loome pangandusliidu, kuigi õiguslikku alust selle kohta meil ei ole. ja see üllatab mind väga. ma kolme finantsjärelevalveasutuse direktorite kuulamisel kuulasin väga täpselt, mida öeldi, hindasin ka protokolle ja eelarvekomisjon on teinud ettepaneku, et äh, eel, eelarve täitmisel on väga tähtis ülejääkide kasutamine, selge personalikoosseis ja kuuskümmend, nelikümmend protsenti rahastusmäär toovad endaga kaasa probleeme ja need tuleb lahendada. Need on minu üldised ähm, märkused ja ma alustaksin kohe pangandusjärelevalve arvamusega, <clears throat> nii nagu see päevakorras on kirjas ja arvamuse puhul on arvamuse maht kui ka tegelikult see, mida öeldakse, tahetakse piiratud. me räägime finantsturgudest ja me saame ainult oma arvamust avaldada. ma võin teile öelda, et pangandusjärelevalve asutuse raport toob välja, et raamatupidamine on kõikides olulistes aspektides olnud äh, õiglane on olnud seaduslik ja korrektne ning äh, see peaks ka olema normaalne, kui me räägime eelarvest. pangandusjärelevalveamet kasutas ära ainult osa kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarvesse kirjeldatud assigneeringutest ja see tõi endaga kaasa planeerimisprobleeme äh, eelarve kavandamise ja täitmise probleeme, mistõttu ei suudetud saavutada ka teatavaid olulisi eesmärke. me teame, kui raske see on, sest äh, kõik need kolm asutust alustasid nullist ja jär-, järelevalveaastat, äh, järelevalveasutustel äh, liikmesriikides on kolmkümmend kuus tuhat töötajat. nii et te saate aru, et see pädevuste ülekandmine oli juba väga raske. liikmesriigid ei soovi oma pädevusi lihtsalt niisama üle anda. kontrollikoda tuvastas puudusi seoses kolme juriidilise kohustusega, mis võeti enne eelarveliste kulukohustuste võtmist ja seda tuleks muuta ja vältida tulevikus Euro. Euroopa pangandusjärelevalve peaks äh, ka arvestussüsteemi puhul tagama kiire heakskiitmise ja peab tegema, sest ta teeb ju ettepanekuid kõikide pank, kommertspankade jaoks Euroopa Liidus. ja hankemenetlused kõigi kolme ametiasutuse puhul ei ole kooskõlas üldeelarve suhtes kohaldatavate finantsmääruste sätetega ja isegi riik, siseriiklikke hanke-eeskirju ei, nendest ei peetud alati kinni ja Kontrollikoja äh, raportis on kirjas, et isegi eelkäiv, eelkäija üürilepinguid äh, pikendati ilma, et uut hankemenetlust oleks välja kuulutatud ja me teame, et sellega on probleeme, sellepärast et finantskeskustes on üürid väga suured, kuid praegusel hetkel makstakse palju rohkem kui keskmine üürihind. Äh, peale selle on äärmiselt oluline viivitamatult parandada värbamismenetluste läbipaistvust ja usaldusväärsust ning palgaastmete määramist. ametiasutus vaatas kõik need probleemid läbi ja lubas nendega otsekoheselt tegeleda minu ettepanek oleks punktis seitse ja ma ütlen seda ka seal, palub, et Kontrollikoda kontrollis kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal põhjalikult, kas asutus on likvideerinud viivitamatult kõik puudujäägid nagu lubatud. nii et äh, kõigepealt usalduskrediit, sellepärast et tegemist on värske algusega ja tuleb probleemid lahendada, aga siin on ka välja toodud see, et järelevalveasutused peavad Euroopa Liidu standarditest kinni pidama ja siin me ei tohiks järele anda nii palju siis nüüd pangandusjärelevalveasutusest, kas ma peaksin kohe jätkama? kui jah, siis tulen väärtpaberituru järelevalve esmajuurde. pangandusjärelevalveasutuse puhul Adam Sarkas oli kuulamisel kohal esma puhul Verena Ross ja, ja esma puhul on sarnased probleemid, võib-olla natukene teisel kujul tulevad nad küll välja. jällegi kontrollikoja arvamuse kohaselt raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne. Äh, isegi positiivsemalt on hinnatud kui pangandusjärelevalve asutuse eelarvet, aga jällegi oli probleeme eelarvet planeerimisel, täitmisel mis raskendasid asutuse ülesehitamisel kõikide eesmärkide saavutamist ja on endaga kaasa toonud eelarve ülejäägi. õiguslikke kohustusi ei tohi võtta enne, kui äh, raha on, äh, eelarvelised kohustused on paika pandud äh, ja ülekantud maksete assigneeringud suurusjärgus rohkem kui kakssada tuhat eurot, mis ei olnud kooskõlas juriidiliste kohustustega nii nagu mulle öeldi, kontrollikoja kaudu neid tühistatakse ja tulevikus neid välditakse, siis kontrollikoda leidis veel ka, et esma, hoolimata kuigi teda üles ehitatakse, e, et tal ei tohi puududa sisekontrolli standardid ja põhivara haldamine ja peale selle tuleb vastu võtta esmapersonali eeskirjade, rakenduseeskirjad ja institutsioonide vaheline kokkulepe Euroopa pettusevastase ametiga ma päris täpselt ei tea, millised need probleemid siin Olafiga olid. pärast seda, mis ma olen volinik Talli osas kuulnud, ma mõtleksin, et kas tõesti peaks see siia sisse jääma, kuigi Kontrollikoda tõi selle eraldi välja. sest pettusevastase amet, pettusevastane amet, mis arvab, et tegemist on äh, kohtupädevustega amet, see ei saa olla õigusloome huvides nii et sel, seda punkti ma veel parandaks ja ka siin jällegi äh, võimalikult kiiresti tuleb parandada värbamismenetluse läbipaistvust ja kinnitada valimiskomisjoni koosseis ja tuleb siis õigusjärglasena üle võtta juriidilised kohustused, mille puhul ei lähtutud liidu finantsmäärustest. ja nagu ma siin enne juba ütlesin, Äh, Londonis siin äh, üüriti liiga kõrge hinna eest äh, kontoriruume, selliseid asju oleks olnud võimalik vältida ja punktis kaheksa ma palun kontrollikojal mitmekülgseid puudusi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal üksikasjalikult kontrollida. ja nüüd kolmas amet, mille juurde me tuleme, on siis äh, Euroopa Kindlustus- ja Tööandja Pensionite Järelevalveasutuse Jopa ja siin jällegi on öeldud, et kõikides olulistes aspektides oli raamatupidamise aastaaruanne õiglane, see on jällegi parem hinnang kui pangandusjärelevalveasutusel, jällegi puudujäägid likvideeritakse võimalikult kiiresti. Ehm, tegevuskulud olid nii väikesed, sellepärast et eesmärke IT-süsteemide ülesehitamisel ei olnud üldse võimalik saavutada. peaarvepidaja peab võimalikult kiiresti õigeaegselt ette nähtud heakskiidu asutuse raamatupidamissüsteemile ka andma. peale selle tuleb paika panna hankemenetluse reeglid, et nad oleksid täielikult kooskõlas finantsmääruse sätetega, pakkumiste hindamise kriteeriumid äh, peavad olema eelnevalt kindlaks määratud, lepinguid sõlmitakse kirjalikult ning järgitakse täielikult Euroopa Liidu hanke eeskirju. siin oli jällegi probleeme ja ma me oleme välja öelnud, et kutsume asutust üles tagama võimalikult kiiresti nii valikukomisjonide moodustamise kui ka värbamismenetluse läbipaistvuse. ja et puudujäägid tuleb kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kõrvaldada. EIOPA puhul nagu ka teiste ametite puhul on selged ülesanded, need on selgelt paika pandud. ja mõeldes nüüd järgnevale päevakorrapunktile, ütlen ka, et nendel asutustel ei ole mandaati liikmesriike äh, koormata suurema bürokraatiaga määruste kaudu. delegeeritud õigusaktid, mis on selles valdkonnas vastu võetud, ei anna õigust äh, mingist minimaalsest harmoniseerimisest tagaukse kaudu teha maksimaalne harmoniseerimine. seda ütlen juba praegu, see ei puuduta otseselt ähm, eelarvestamist, aga see puudutab tulevast ähm, personali värbamist äh, ja soovi rääkida kaasa kõikides asjades, ka nendes asjades, mis ikka veel on liikmesriikide pädevuses. see oleks minu kokkuvõte, tegemist on lühikeste arvamustega ja ma arvan, et mõeldes kont-, eelarvekomisjoni kuulamise peale oli meil tõesti võimalus ka kõik kõige tähtsamad punktid välja tuua, suur tänu! kommentaar äh, intéressant et précis. väga huvitav ja väga täpne ülevaade. anname nüüd raportöörile ra-, raportööridele sõna fraktsioonide nimel, proua Ferreirat ei ole, kas keegi tahab tema nimel sõna võtta? meil on kolleeg, kes soovib Olle Schmidti asendada, palun <laughs> tegelikult mitte, ütleb härra De Becker. aga suur aitäh ikkagi. nagu te näete, Olle Schmidt, variraportöör ei saa täna siin olla tal on Rootsis kohustusi ja seega võtan tema nimel sõna. ta tahaks kõigepealt tänada Werner Langenit kolme arvamuse koostamise eest ja ta tervitab neid järeldusi, mis on äh, aruannetes tehtud ja ta jagab neid seisukohti. ALDE on üldiselt pooldanud seda, et need kolm ametkonda loodaks ja ta arvab ka, et nad on väga olulised selleks, et luua palju stabiilsem finantsturg ja meil on vaja paremini koordineeritud järelevalvet Euroopa tasandil ja seetõttu on oluline, et nendel ametitel oleks piisavalt vahendeid oma ülesannete täitmiseks eh, ja selleks, et nad oleksid eh, erapooletud ning teeksid koostööd ka seadusandjatega. nüüd arvestades eh, seda, et kolmele agentuurile pole antud piisavalt amet, vahendeid, siis kui me anname neile eh, täiendavaid ülesandeid, nii nagu me oleme teinud eh, seda eh, erinevate direktiivide ja, ja määruste kaudu, siis peame leidma ka adekvaatsed ressursid selle jaoks. kokkuvõttes neil on vaja rohkem personali, EOPAS, ESMAS on aga vähendatud personali kümne ja kahekümne ajutise töötaja arvelt ning ähm, see toimus siis eelarve läbirääkimiste käigus. Nende segaste finantseerimiskorralduste üle on juba rääk-, äh, aru peetud ning äh, samuti soovitati eelarve ülejääki üle kanda, soovitati äh, ka paindlikumalt personali värbamise suhtuda, nii et ähm, ametitel oleks piisavalt volitusi leida need töötajad, kes, keda neil on vaja. seetõttu eh, Euroopa Parlament peaks jätkuvalt tähelepanu pöörama nendele küsimustele ja, ja nende kolme asutuse eelarve täitmise heakskiitmisele. soovitused võiksid isegi täpsemad olla finantseerimisküsimused, millised on siin poolt ja vastu argumendid? tuleks kaaluda kõiki võimalusi ja parlament peaks nõukogule ja komisjonile survet avaldama. lõpuks soovib Oole toonitada, et kõikide erakondade vahelist konsensust on vaja ja seda ka eelarve kontrolli komisjonis ja Oole ootab suure huviga jätkuvat debatti nendel teemadel. tänan Merci, monsieur de Becker. suur tänu, härra de Becker. Äh, võib-olla on siin keegi, kes soovib ka Sven Kiigoldi nimel äh, sõna võtta. kolleeg Lämbert, palun. õnnitlused raportöörile see ei ole küll harukordne, et Wernerit õnnitletakse, aga mõnikord on see siiski äh, eriline. ma mäletan väga hästi kõiki neid vastuolulisi aspekte, kui öeldi, et eba ei töö, tee oma tööd piisavalt äh, hästi ja nii edasi kuid me ei tohi ära unustada, et nii nendele institutsioonidele ei ole tegelikult pi-, kunagi piisavalt vahendeid antud oma ülesannete täitmiseks ja tahaksin seda rõhutada. meie arvates on üks edu aluseid siiski see, et, et eelarve on siiski eh, osa ühenduse eelarvest eh, ja et neid asutusi siiski eh, rahastataks föderaaltasandil, et nad ei sõltuks ühestki teisest asutusest ja Werner, suur aitäh sulle, sa oled laiendanud koostööd. suur tänu, Philipp nende täpsustuste eest. Jürgen Klute ei ole ka siin ilmselt. kas keegi soovib tema nimel sõna võtta? Hans-Peter Martin, palun. suur aitäh. mina sooviksin samuti tänu avaldada raportöörile või arvamuste koostajale õigemini. mul on üks kommentaar ka. Venel Langen on selgitanud siin väga spetsiifilisi elemente eh, eelarve täitmise puhul, kuid eh, kui me neid eh, arvamusi loeme, siis muutuvad asjad abstraktseks Ehm, raportites on küll asju täpsemalt kajastatud, aga arvamuses ei ole. kas on nii? ja võib-olla sellepärast ei ole ka luudel piisavalt liha. tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi, siis ma annan raportööril sõna, palun. Äh, jah, vastan viimasele küsimusele ei ole mitte mingit põhjust, miks üksikjuhtumeid ei peaks mainima. siin lihtsalt see, et äh, arvamustel on teatud tähemärkide arv, mida me saame kasutada ja kuna see piirang on arvamustele peale pandud, parlament on seda teinud, ei saa me üksikjuhtumitesse süveneda. see ei tähenda aga seda, et muudatusettepanekute kaudu äh, kolleegid hääletusel ei saaks mingeid ettepanekuid sisse viia, kuid arvamuse projekti jaoks on selge piirang. ma pidin tõesti teatud punkte välja võtma ainult sellepärast, et ma olin tähemärkide arvu ületanud. see oli põhjus ja mis puudutab siis üksikjuhtumeid, mis kontrollikojal on ka teada, siis see pool lehekülge jah, tõesti, selle saab väga kiiresti täis, nii et rohkem ei olnud võimalik. ja see on ka ainus põhjus ja sellepärast äh, oli kõigi kolme raporti puhul tähtis see, et me ütleme, et Kontrollikoda kontrolliks sellel aastal põhjalikult, kas asutus on likvideerinud puudujäägid nagu lubatud. ja pangandusjärelevalve asutuse puhul on meil ka tegelikult, äh, vabandust, siiski ESMA puhul on meil ka direktori kinnitus, Verena Ross on nimelt kirjutanud parlamendi presidendile Martin Schulzile ja ta on öelnud, et äh, personali ja ülesannete suurenemise pärast on tal vaja rohkem personali, tegemist on miljonitega, millest me siin räägime ja ma arvan, et arvamuses peaksime me rääkima ka sellest äh, kulude katmisest ja jagamisest Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, sellepärast et seadusloomelises ettepanekus ei ole mitte mingeid äh, vihjeid selle kohta tehtud. see kuuskümmend, nelikümmend rahastamismäär ei ole mitte midagi, mis oleks kivisse raiutud ja otse loomulikult asutused oma ülesehitustöös peavad tõesti ka siseriiklikke eksperte kaasama, kuid hiljem tuleb neil siiski tagada oma sõltumatus. ja komisjon on näiteks äh, Äh, enamust äh, leidmist piiranud, eriti just pangandusjärelevalve puhul. ja sellepärast mulle tundub, et meie parlamendina peaksime hoolitsema selle eest, et kõik kolm institutsiooni on sõltumatud, isegi kui teatud turuosalistele ei meeldi need asutused, nagu näiteks Pangandusjärelevalveameti esimene koormustest. see ei tohiks aga meile olla mitte mingiks kriteeriumiks, me peame hoolitsema sõltumatuse säilitamise eest ja see on tegelikult ka eelarvekomisjoni esimeseks ülesandeks, mis siis eelarve läbirääkimistel siis arvestaks ka nende kogemustega, mis saadi esimesel ja teisel aastal. see ei ole meie ülesandeks, meie võime ainult soovitusi teha. suur tänu nende märkuste eest, kahjuks on nii, et äh, ilmaolude tõttu on meid siin täna väga vähe kohal, aga igalühel on võimalik teha muudatusettepanekuid ja niimoodi sellesse arvamusse panustada. kui ma nüüd äh, aru sain, siis äh, me peame jätkuvalt valvsad olema, kakskümmend üks jaanuar keskpäev on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. EKONis toimub hääletamine kahekümne viiendal veebruaril ning äh, juhtkomisjonis toimub üheksateistkümnendal märtsil hääletamine ning äh, täiskogule läheb äh, lähevad need tekstid hääletamiseks äh, aprillis või mais. jätkuvalt on meil äh, fookuses ikka Werner Lange ja tema järgmine teema on kindlustusvahendus. palun. jah, siinkohal on tegemist kaasotsustusmenetlusega, mis on osa finants äh, turupaketist, see on härra Barnier portfell, et äh, teatud, et puhata, puhaste pangateenuste kõrval tuleks üle vaadata ka kindlustusteenused. selle üle vaieldi pikalt, et kas seda on vaja, kas see on õige. räägiti debatti siin minimaalsest harmoniseerimisest, et kas seda peaks tegema või peaks minema kaugemale. pärast seda, kui ettepanek üle vaadati, pikalt läbi räägiti ja väga palju muudatusettepanekuid tehti ja usun mina, et minimaalne harmoniseerimine on õige tee, sellepärast et vastupidiselt teatud vabaühenduste arvamusele tegelikult kindlustusteenused finantsturupaketis ei ole selleks püssirohutünniks, nii nagu seda on välja toodud on üks erand, nimelt pikaajalised investeerimistooted äh, elukindlustuse kujul, mis ei ole võrreldavad näiteks reisitõrkekindlustusega. ja seda oma suuruse kui ka turu sõltuvuse ning ka kulude pärast. ning seetõttu tuleb meil elukindlustuse puhul tarbijaid rohkem kaitsta ja väärarengud võivad finantsturgudel edasi vohada. seepärast äh, see raport, äh, seda tuleks hoopis teistmoodi hinnata, mina oma raporti ettepanekus olen põhiliselt reguleerinud ära tehnilised küsimused ja soovin väga härra Fanessi tänada, kes aitas mind väga palju, ta, ta töötab sekretäriaadis meil oli sada üheksa muudatusettepanekut, millest terve rida on tehnilised, mis aga puudutavad siiski mingil määral ka sisu. siin on paar ebaselgust, mis tuleb veel selgeks rääkida, aga selleks need arupidamised ette ongi ju nähtud. meil on ka tõlkeprobleeme, definitsiooni küsimusi, kas kindlustusleping äh, et kas seda tuleks igal aastal üle vaadata, aga mis saab siis, kui kindlustusleping äh, kehtib ainult ühe kuuna, aga näiteks reisitõrke puhul, et kas siis tuleks äh, kuidagi teist äh, arvutussüsteemi kasutada. ja ka nüüd see lihtsustatud menetlus, ka sellega tuleb meil tegeleda. aga üleüldiselt arvan ma, et äh, raporti projekt koos oma seitsme põhivaldkonnaga tõesti võimaldab minimaalne harmoniseerimine ellu viia. esimene osa on äh, kohaldusala artikkel üks, võrdne konkurents, see on ka komisjoni e-, eesmärk ja sellepärast on komisjon teinud ettepaneku kahjukindlustuse ja kindlustuse toodete müügi kui kõrvalteenuse kaasata mina kõhklen selles, eriti mis puudutab kahjude käsitlemist, tegemist ei ole kindlustusvahendajatega, kes äh, kahjusid määravad, tegemist on äh, tehniliste ekspertidega, inseneridega tavaliselt, see oleks tõesti kummipaela väga-väga pikaks venitamine ja praegusel hetkel töötame me alusel, mis on üpris lünklik, nii et mina kahjukäsitlust siia ei kaasaks. reisikindlustuse ja reisitõrkekindlustuse puhul autode rentimise puhul kui kõrvalteenus peaks olema meil erand, mis puudutab reaalsust. kui vaadata ainult reisitõrkekindlustusi, siis vastavalt kindlustajatele räägime me saja neljakümnest miljonist igal aastal ja maksed on väga madalad, kümme, maksimaalselt sada, kaks, kolmsada eurot. ja kulud võivad olla pool sellest maksest, aga iga tarbija, kes tuhande euro eest reisi ostab ja siis reisitõrkekindlustuse sõlmib, mis maksab kolmkümmend eurot, siis ma arvan, et tal ei ole vaja mitte mingit bürokraatlikku kontrolli ega aruandluskohustust, sest lihtsalt proport-, asjad on proportsioonis. nii et see proportsiooni küsimuse pärast ongi see reisitõrkekindlustus välja võetud. siis teiseks äh, lihtsustatud äh, registreerimine. ka see on mõeldud jällegi kindlustusandjatele ja nende töötajatele kes ei pea end uuesti registreerima laskma. ja nüüd tulekski küsida, et kas need kindlustusandjad ja töötajad, kas neid tuleks uuesti registreerida? ma arvan, et äh, uuesti registreerimine ei ole vajalik, seda on ka eksperdid öelnud, kes on aastakümneid juba selles valdkonnas töötanud. veel üks muudatus äh, puudutab äh, registreeritud äh, vahendajate asendamist lepinguliste vahendajatega, jah, see on ka põhimõtteliselt ettepanek, mida tasub soo-, toetada, kuid siin tuleks äh, mõelda, kas tekivad probleemid vastutusega. kui kolmas osapool lepinguid sõlmib või mingeid sissekandeid teeb, siis kindlustusvahendaja sõltumatus võib äh, väheneda siis äh, kindlustuse pakkumine kõrvaltegevusena, see puudutab põhimõtteliselt autorenti, samamoodi nagu ka kahjukäsitlust. siin on komisjon ette näinud lihtsustatud registreerimismenetluse. meil tuleb aga tunnistada, et äh, direktiiv ei, direktiivi kohaldusalas need seda kolme tegevusala ei ole, nii et me peame mõtlema, kuidas seda lihtsustatud registreerimismenetlust äh, täpsemalt defineerida. siis on veel äh, artikkel kaheksa ja nõudmised elukutsele. komisjon on nõudnud äh, kutsesobivus ja organisatsiooniliste nõuete all seda, et tuleb tagada koolitus, kutsealane edasiarendamine ja sellega me oleme ka nõus kuid küsimus on selles, kes vastutab, kellel on tõendamiskohustus, kellele peab tõendama, kui tihti, kas tegemist on enesedistsipliini küsimusega, et kas liikmesriigid vastutavad selle eest või nii nagu EIOPA puhul, EIOPA on seda ette valmistamas, et iga-aastane tõendamisregister viiakse sisse, mille puhul umbes miljon äh, kindlustusvahendajad peavad ähm, tõendused edasi andma ja kas see on vajalik. mina ütlen, et ei. sest mõeldes nendele toimivatele kontrollimehhanismidele, mis liikmesriikides on olemas, ähm, ma kardan, et sülitatakse praegu vanasse kaevu, enne kui uus on valmis ja sellepärast ähm, peaksime keskenduma kutsesobivusnõuetele ja hoolitsema ka selle eest, et minimaalse harmoniseerimise äh, Äh, käigus vastastikune tunnustamine oleks tagatud. toon siin Prantsusmaa välja. Prantsusmaal on näiteks äh, ette nähtud äh, teatud, teatud ähm, lõputunnistuste puhul nagu maasteri puhul ette nähtud, et ei pea olema mitte mingeid kogemusi, teistes riikides on aga kogemused kohustuslikud äh, ja sellepärast on minu arvates väga tähtis, et komisjon igal aastal äh, esitaks analüüsi vastastikuse tunnustamise kohta. tavaliselt, kui äh, Prantsuse ettevõte Saksamaal pakub teenuseid või Saksa ettevõte äh, Prantsusmaal või Itaalias, toon siin Alliansi ja AXA eraldi välja siis kui nad seda teevad, siis nad ei paku mitte ühte ja sama toodet, vaid toodet, mis on kohandatud turuoludele liik-, vastavas liikmesriigis, nii et piiriüleselt äh, pakutavad tooted on väga harva esinevad. nii et ka siin tekib meil oht äh, Prantsuse tarbijate puhul, et kui Saksa kindlustusettevõte pakub Prantsusmaal toodet, siis võib-olla seda toodet ei olegi võimalik äh, Prantsusmaal pakkuda, sellepärast et äh, midagi sarnast Prantsusmaal pole olemas ja seda ei tunnustata. ja siin tuleb tagada see, et konflikti puhul ja see on ju siseturu põhifilosoofiaks, et vastastikune tagamine oleks tagatud vastastik, vastastikune tunnustamine oleks tagatud võib-olla mitte kohe, aga pärast mingit üleminekuperioodi. siis tekib äh, küsimus veel ka kutse edasiarendamise kohta. minu arvates tuleks teatud miinimumnõuded paika panna ja peaks olema ka teatud äh, riiklik sertifitseerimisprogramm ka kutse edasiarendamise kohta ja ja et iga kindlustusvahendaja peaks seda siis ka tõendama, kuid nagu öeldud, neid on üle miljoni Euroopa Liidus tegemist on VKE-dega, millel on üks kuni kaks töövõtjat ja nende jaoks oleks tegemist väga suure bürokraatliku tõkkega, mis minu arvates ei ole vajalik. ja siis on huvide konfliktid ja läbipaistvus siin on terve rida muudatusettepanekuid tehtud artikli seitseteist kohta. komisjon on ette näinud nõude, mille kohaselt peatus kindlustusvahendajad avalikustama tasu arvutamise aluse ja tasu suuruse ja nõude, mille kohaselt tuleb avalikustada täpne muutuvtasu summa, mille on saanud kindlustusandjate müügipersonal. elukindlustustoodete puhul peaks see kohustus hakkama kehtima direktiivi jõustumisel kahjukindlustustoodete puhul kehtiks esialgu kord, mille kohaselt tuleks nõutud teave avalikustada siis, kui seda taotletakse ning pärast viieaastast üleminekuperioodi muutuks avalikustamine kohustuslikuks. tegemist on vaid väga palju vaidlust tekitanud küsimusega, ma tean, et parlamendis on arvamused selle kohta erinevad, äh, mõeldes ka selle peale, et ei tohi äh, tasu edasi anda ja et ei ole võimalik äh, tarbijaga läbirääkimisi pidada selle tasu üle ja ma teeksin ettepaneku, et me siin reguleeriksime asju nii, et see oleks tarbijate huvides. kui me räägime siin äh, tasust, siis äh, ei peaks tähelepanu pöörama eelkõige mitte lepingu sisule, vaid mõeldakse sellele, et võib-olla siin äh, on võimalik kakssada, kolmsada eurot äh, vähem maksta. ja see ei saa olla korralik tarbijakaitse ning seetõttu leian ma, et äh, see üleüldine muutuvtasu summa avalikustamine toob tegelikult endaga kaasa öö, suurema konkurentsi see, mida minu ettepanekus veel kirjas pole, aga mille üle võiks järele mõelda, on see, et pikaajaliste elukindlustustoodete puhul peaks üritama leida kompromissi, kus öeldakse, et absoluutarvudes või protsendimäärades tuleks välja tuua äh, arvutamise aluse ja tasu suurus nii et tegemist on küsimusega, mille üle tasub äh, veel järele mõelda. mina ei ole seda niimoodi välja pannud, aga see võiks olla näiteks kompromissi aluseks. siis järgmiseks on meil ristmüügid, artikkel kakskümmend üks. see tähendab seda, et komisjon on ette näinud, et paketina müüdavaid kindlustusteenuseid ja tooteid tuleb müüa ka eraldi selline nõue ei ole teise finantsinstrumentide turgude direktiivi vastava sätetega kooskõlas ja selle nõude tagajärjel võib juhtuda, et tarbijatel ei ole võimalik pakkuda soodsaid tootekomplekte. seetõttu tuleb artiklit kakskümmend üks muuta ja selles sätestada, et tarbijale tuleb kõigest teada anda, kas paketi osasid on võimalik ka eraldi osta. kolleeg Stiiler äh, siseturukomisjonis on teinud teistsuguse ettepaneku tema läheb komisjoni ettepanekust isegi kaugemale ja on teinud ettepaneku või on ta on öelnud, et temale need seotud tooted üldse ei meeldi. ja ristmüük. nii et siin tuleks lihtsalt rääkida sellest äh, pikemalt ja ootangi kolleegide muudatusettepanekuid selle kohta. ja mõtlema peaks, et kuidas seda kõike korraldada nii, et bürokraatlikud tõkked ei suureneks. kui keegi võtab laenu ja soovib siis laenukindlustuslepingut äh, sõlmida, aga kui siis laenuga see leping lihtsalt kaasa müüakse, siis kui meie selle nii-öelda äh, kaubakindlustuslepinguna alati kohustuslikuks teeme, sest me vaatame laenu kui kaupa, siis see võib tarbija olukorra muuta halvemaks, sest see pakutakse või nii-öelda määritakse peale panga poolt ja kui ta seda ei soovi, siis ta peab hakkama ise otsima erinevaid muid ja odavamaid lahendusvõimalusi ja see ei ole parema tarbijakaitse huvides, nii et seetõttu peaks andma tarbijale informatsiooni selle kohta, kas neid teenuseid ja tooteid saab müüagi eraldi. edasi, kindlustusinvesteerimistooted. komisjon on kehtestanud täiendavad nõuded klientide kaitseks seoses kindlustusinvesteerimistoodetega ehk jaeinvesteerimistoodetega. meil on siin see TRIPS ja MIFID. Need on proua Peresi raportis ja ta soovib neid individuaalseks muuta. ehk et meil ei oleks mitte kõigile kehtivaid äh, kehtivat informatsiooni, vaid igal tootel peaks olema eraldi informatsioon, minu arvates on tegemist väga suure bürokraatliku koormusega, mis tegelikult võtab tarbijatelt võimaluse mõistlikult olukorda hinnata. palju tähtsam oleks, et vastutusreeglid sisse kirjutataks nii, nagu näiteks äh, koolituse puhul on korralik koolitus ette nähtud ja kui korralikku koolitust ei ole tagatud, siis peaksid olema teatud vastutusnõuded, see on palju tähtsam ja palju parem, vähemalt minu kogemused eelnevatest aastatest näitavad seda. keeldude asemel tuleks äh, alati paika panna vastutus, ka osaline vastutus, juhul kui keegi nõudmisi ei täida kui vastavalt äh, Saksamaa liikluseeskirjale keegi sõidab äh, täiesti kulunud rehvidega, siis tema kindlustus ei maksa. ja seepärast kindlustusvõtja on vägagi huvitatud sellest, et tal oleks ka veel kõrvaltoode, et ta on kindlustanud ennast äh, rehvidega, mis, millel on veel korralik profiil. nii et minu arvates äh, ei peaks me siin rääkima mitte iga toote jaoks eraldi äh, saatekirjast, vaid me peaksime lihtsalt panema vastutusreeglitega, sest see muidu tooks see lähenemine endaga kaasa selle, et igat toodet tuleb eraldi kontrollida. seepärast ma soovin, et me tsentraliseeriksime äh, ja ei bürokratiseeriks, kui seda poleks vaja. kahjukindlustust ma juba mainisin. nüüd see tasu määr seda on nüüd äh, uuritud erinevates liikmesriikides äh, ja on välja tulnud see, et äh, pigem mõjutab see negatiivset kindlustusturgu ja sellepärast ma tõesti kardan, et selle meetme kaudu meil ei ole võimalik tarbijakaitset suurendada. siis on meil ka kvalifikatsiooni küsimused, ma juba mainisin seda enne. kvalifikatsiooni puhul räägime me sellest, et vajalik on äh, vastastikune tunnustamine, see puudutab nii, puudutab, puudutab ka koolitust, et meil oleksid tõesti korralikud määrad paika pandud, mitte aga ühesugused. ja delegeeritud õigusaktid äh, komisjon on ette näinud terve rea delegeeritud õigusakte paljudes sellistes valdkondades, mis puudutavad direktiivi olulisi osi näiteks vahendate piisavate teadmiste ja oskuste määratlust, tasu arvutamist, alusega seotud kriteeriumid, huvide konflikti vältimise ja juhtimise avalikustamise meetmed klientide teavitamisega ning meeles aruannete esitamisega seotud kohustusi. see on üldiselt taunimisväärne, sest nii püütakse kaudselt maksimaalset ühtlustamist tagada, mis on aga kulukas ja suurt asjaajamist nõuda ning võib ka subsidiaarsuse põhimõttega vastuollu minna. minu arvates see ei ole õige ja jällegi see ei vasta komisjoni eesmärgile minimaalse harmoniseerimise kohta, vaid tagaukse kaudu slikerdatakse sisse maksimaalne harmoniseerimine. ja seetõttu tuleks delegeeritud õigusaktid välja võtta ja parlament ja nõukogu peaksid äh, eraldi otsustama üksikasjade osas ja äh, nõukogu emeriosas eelmisel nädalal pidi tunnistama, et viis esimest äh, tehnilist direktiivi, mis välja töötati ja mis komisjon vastu võttis, et need on vastuolus kahe direktiiviga, mis meie oleme kaasotsustusmenetluse kaudu esmases õiguses vastu võtnud, nii et ka seda tuleb meil veel kord läbi arutada ja delegeeritud õigusaktid lasevad komisjonil teha, mida komisjon tahab. ja mina tahaksin sellist käitumist äh, vältida miinimumini viia, sest mitte bürokraatlikud tõkked ei peaks olema meie töö fookuses, vaid vastutustundlik reguleerimine liikmesriigid äh, peaksid ka olema sinna kaasatud. toon ühe näite. bürokraatlik kontroll äh, kaebuste puhul. EIOPA puhul sellega juba tegeletakse, nii et kõik kaebused kogutakse kokku ja kõik kaebused vaadatakse läbi eh, bürokraatlikus reguleerimisprotseduuris, need registreeritakse ja kontrollitakse. kaheksateistkümnendast tuhandest kaebusest, mis eelmisel aastal eh, kindlustusvaldkonnas esitati Saksamaal. nimelt kaheksateist tuhat kaebust eh, jõudis riikliku järelevalveametini ja ainult kuus neist puudutasid äh, kindlustusvahendust. kõik muud kaebused puudutasid äh, kindlustustoodete sisu, mis aga ei ole selle määruse reguleerimisalas. nii et äh, selleks, et välja töötada nüüd reguleeringut, ma räägin siin kuuest kaebusest kaheksateistkümne tuhande puhul, mulle tundub, et see läheb liiga kaugele, see ei ole vastutustundlik, vähemalt mitte sellisel kuhul, nagu Euroopa seda praegusel hetkel välja töötab, nii et sellepärast palun kolleege, et jäägem siiski minimaalse harmoniseerimise puu juurde võimalikult vähe õigus, delegeeritud õigusakte ja et me peaksime arvestama erinevate süsteemidega erinevates liikmesriikides ja jätma selle liikmesriikide pädevusse. suur tänu! suur aitäh raportöörile kõigi nende tehniliste täpsustuste eest. härra Sanchez Presedo ei ole siia jõudnud, ta on kalanduskomisjonis ja jällegi annan sõna kolleeg De Beckerile, kes esindab Olle Schmidti. suur aitäh, härra esimees, loomulikult Olle Schmidt Äh, nagu ma juba ütlesin, on täna Rootsis ja ei saa kahe koha peal olla, seega kõnelen tema eest. Äh, ta soovib Vene äh, langet raportite eest täna, ta ootab jätkuvat debatti ning tal on ka mõned üldised märkused. kõigepealt komisjon on teinud äh, olulise algatuse tarbijakaitse suurendamiseks, aga see on ka oluline siseturu integreerimise seisukohast. meil on vaja äh, avatud konkurentsivõimelist äh, finantsturgu ning samas investori kaitset, mis on kõrge tasemega. arvestades liikmesriikide erinevaid tingimusi, on väga oluline minimaalne harmoneerimine, aga Olschmidt arvab, et investori kaitse peaks vastama Äh, praegusele direktiivile äh, äh, ja see peaks ka vähendama vajadust erinevate liikmesriikide meetmete järele, seetõttu peab Schmidt oluliseks liikmesriikide mm, kindlustuslepingute isearvestamist seoses investeeringutega ning Äh, rääkides pripsidest, äh, neid tuleks pigem IMD äh, all reguleerida kui MIFIDes ja see peaks loomulikult tagama investori või tarbija kaitse olenemata müügikanalist. kõiki neid Vene Lange pakutud muudatusi saab Ole Schmidt tervitada, kuid Ole Schmidt rõhutab veelgi kõrgemat tarbijakaitse taset Rootsis on varem probleeme olnud nõuannetega ja seetõttu eh, peaks investor siiski saama ise valida nõuandemudelit ja tooteid ise. ja nüüd artikkel seitseteist. Eh, Olle Schmidt arvab, et eh, tarbijad ei ole sageli teadlikud huvide konfliktist, mis võib tekkida siis, kui on vaja komisjoni tasu maksta kolmandale olu-, osapoolele. tarbijad peaksid selleks, et äh, nad tõesti saaksid vahendajat usaldada, teadlikud olema kõikidest äh, finantsmõjudest, äh, isegi kui tarbija ise ei oska küsida selle kohta ning samuti peaks olema paika pandud Euroopa Liidu tarbijakaitsereeglid, mis kehtivad igal pool Euroopa Liidus, et ja seetõttu on vajalik tagada täielik läbipaistvus, avalikustamine. rääkides sõltumatutest vahendajatest, siis eh, kõik vahendajad, kes eh, soovivad komisjoni tasu võtta, ei pea eh, kasutama oma nimetuses sõna sõltumatu. ning viimane punkt, kahju käsitlemine. olen nõustuv Vene Langeriga kui äh, ta ütleb, et äh, direktiivi reguleerimise alast tuleks välja jätta kahju käitlemine. ning äh, loomulikult ootab Ole Schmidt jätkuvat debatti raportööri ja variraportööridega. suur aitäh, Philip Ramberts. Te soovite jätkuvalt Sven Kiigoldit esindajat? suur aitäh, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada tänaseid kuulajaid, kes, kelle seas on eh, parlamendisaadikuid palju vähem kui teisi kuulajaid ja tõesti loodame, et teie tähelepanu säilib eh, kuni tänase pärastlõuna lõpuni ja te ei pea tänast pärastlõunat raisatud ajaks. ja jällegi ma pean esindama Werner Langerit eh, toetan tema miinimumharmoneerimisnõuet. aga nii nagu ka teiste teemade puhul me soovime, et see miinimumharmoneerimine oleks siis siiski üsna kõrgetasemeline. oluline on siin see ja see motiveerib ka meid, et tarbijakaitse oleks tagatud seetõttu me tahtsime ka mõned muudatusettepanekud esitada, komisjoni ettepanek on õige samm selles suunas, et tarbijakaitset tõhustada, aga meie arvame, et veelgi enam oleks võimalik ära teha selles raportis. iseäranis informatsiooni asümmeetrilisust arvestada, ma tahaksin toetada Philippi öeldut. nimelt äh, oluline on läbipaistvus ka hüvitus, hüvitisskeemide puhul äh, ühest küljest tuleks ju tagada konkurents, aga teisest küljest ka nõuande kvaliteet. ja seetõttu võiks ilmselt midagi rohkem ära teha selleks, et näiteks tagada vahendajate kvalifikatsiooni piisav tase, nõuda neilt kõrgemaid standardeid ja ilmselt võiks selle raporti paremaks muuta, muuta ka seoses kindlustusjärelevalve küsimusega ning lõpuks see äh, äh, finantsturu sammas peaks olema paremini äh, kooskõlas ka teiste elementidega finantsturu järelevalves, nimelt MIFIDiga, me tahame ju tõhusat regulatsiooni, me ei taha samas kedagi üle koormata ja liigselt reguleerida, tahame eelkõige silmas pidada, mis meie eesmärk on. ja sellega annangi sõnajärje üle järgmisele kõnelejale suur aitäh, Philipp. Ashley Fox, kas te olete siin? ei ole. kes äh, konservatiivide nimel soovib sõna võtta, ei soovi keegi, härra Sanchez Presedo ei ole ka veel kohale jõudnud. kas on sõnavõtusoove? härra Simon. või härra Siimann? Teil ei ole mikrofoni. kommentaar äh.... üks kommentaar äh, härra De Bakkeri märkusele, ma ei tea, äkki läks siin tõlkes midagi kaduma või ta tõesti arvab nii, ta, kas ta tõesti arvab, et et sõltumatute nõunike puhul erinevatele kindlustusvahendajatele jäetakse endale ise otsustada, et kas nad on sõltumatud või mitte, hoolimata sellest, kas nad saavad mingit tasu või mitte, vahendustasu. nii et minu arvates oleks väga tähtis siin öelda, et see, kes saab vahendustasu, ei ole sõltumatu, kes saab vahendustasu, see sõltub äh, sellepärast, et tema sissetulek sõltub kõigest sellest vahendustasust ja kui me läbirääkimisi peame, siis tõesti on meil keegi, kes äh, äh, ennast äh, täiesti õigustatult sõltumatuks peab, aga mingil hetkel, kui hakatakse seda siduma mingite tasudega, siis on väga selge, et me teeksime ka tarbijale selgeks, et see nõu, mida talle antakse, et seda ei anta niisama, va-, seepärast on väga tähtis, et me ütleksime, et inimesed, kes saavad vahendustasu, ei saa olla sõltumatud Merci, si, si vous permettez. suur aitäh. kui te lubate, see puudutab pigem MIFID-i debatti, äh, selle puhul on nüüd jõutud kompromisstekstini, äh, mis läheb äh, täiskogule. ma ei taha küll üksikasjadesse laskuda, kuid prantsuse keeles on tõesti olemas üks termin, Saksamaal õnneks on olemas kaks äh, terminit unabhändih või selbstständig äh, tähendavad sõltumatut ja äh, killustusvahendajad Prantsusmaal on sõltumatud töötajad nagu sõltumatud ettevõtted, ettevõtjad ja ei kuulu mingi ettevõtte alla. ja võib-olla sellest on tekkinud teil probleeme arusaamisega ja MIFIDis äh, jõuti kompromissile täiskogul, äh, sest seal äh, öeldi, et on vaja anda sõltumatut nõu, mitte ei öelda enam, et on vaja sõltumatut nõuandjat. loomulikult võetakse komisjonitasu või vahendustasu, aga see nõuandja eh, siiski eh, peab tagama selle, et toode, mida ta eh, müüb, on, on siiski sõltumatult hinnatud ning MIFID-i raames öeldakse, et kui seda ei ole tagatud, siis ei ole ka vahendajal õigust vahendustasuks ja mm, kolmepoolsetes kohtumistes äh, muidugi parandatakse seda nõuanne, mida antakse, sõltumatult äh, oli kellegi arvamusel selline, mille eest ei tohiks üldse vahendustasu võtta, aga äh, jõuti kokkuleppele, et siiski äh, vahendustasu on võimalik võtta, klient peab äh, maksma selle ja äh, muide näiteks kolme tuhande ja me, muus osas ma olen täiesti nõus teiega. Monsieur le Président Skinner, spetsialist de l'assurance. kolleeg Skinner, kindlustusspetsialist oh, ma olen pahviks löödud. suur tänu teile igal juhul. ma arvan, et see vestlus siin vahendustasude või komisjonitasude üle käib, on päris tähtis, mitte ainult nende sõltumatute vahendajate jaoks, vaid ka nende jaoks, nende kümnete tuhandete jaoks, kes kusagil VKE-de vormis töötavad ja otsivad kliente ja sobi-, sõlmivad sobinguid ja äh, see on väga oluline, aga loomulikult on tähtis ka äh, ta-, õige tasakaalu leidmine. praegu on leitud õige tasakaal minu arvates, äh, tulevikus tahame ju seda ka, et inimesed rohkem ostaksid kindlustuspoliise, ma ei tea, kõik kindlasti te teavad seda, et väga sageli on internetis võimalik hin hindu äh, võrrelda ja et väga sageli peate te ise leidma õige variandi. ma, ma muidugi tean, et, et, et paljud kindlustusettevõtjad on väga-väga äh, palju professionaale, aga äh, paljud siiski elavad oma reputatsioonist, äh, mitte sellest, mida nad pakuvad. ja vabandage muidugi, et ma ei ole teie raportit detailselt lugenud, aga ma tean, et see küsimus on väga tähtis, tähtis kindlustusturu eh, organiseerimise seisukohast üldiselt ja nagu te teate, Ameerikas eh, püütakse eh, seadusi koostada just nende poolt, kes ise ka kindlustusi, kindlustust müüvad ja seega on meie puhul väga oluline leida õige tasakaal ja, ja tagada kõike hõlmav äh, kindlustusseadusandlus. suur tänu! suur aitäh, Peeter, mulle nüüd öeldi, et Sanchez Preseto on saabumas Äh, suur tänu GPS-ile, kes võimaldab äh, tuvastada, kus parlamendisaadikud parajasti on. Äh, ja proua Perez on ka juba saabunud oma järgmiseks etteasteks. aga ootame ära härra Sanchez Presedo, siis annan sõna Verne Langele, kui keegi just vahepeal ise ei soovi sõna võtta Antolin, palun. ja okei okay., vielen dank, härra äh, Vorsitzender für. jah, suur tänu nende kommentaaridest, mida kolleegid tegid. kõik vastuolulised küsimused tõstatati. Peter Skinnerile olen vägagi tänulik, et ta tõesti ka info, internetiga seotud problema-, problemaatikale viitas proua Stiiler IMCO-s tegi ettepaneku, et peaksid olema kohustuslikud hinnavõrdlused see võib olla üheks vahendiks, ma ei tea, kas kohustuslik vahend toob midagi endaga rohkem kaasa. minu kogemus näitab, et, et internetis hinnavõrdlusi viiakse üha rohkem küll läbi, kuid et sellele järgneb nõuandmine ja alles pärast seda sõlmitakse leping, nii et need kaks asja on võimalik omavahel ühendada. aga selline passiivne nõuandmine või ka ilma nõuandmiseta lihtsalt äh, hinnavõrdlusele al-, alusel sõlmitud leping ei ole piisav. ja mis puudutab äh, tasu ja kindlustusmakseid, siis äh, näiteks tööstuskindlustajad, äh, laevavaldkonnas äh, kindlustajad maksavad tõesti teadlikult peale, sest tegemist ei ole normaalsete kindlustuslepingutega, nii et me ei saa neid äh, nõuandmiste eest tasustatavaid kindlustuslepinguid ähm, siin praegu ähm, oma tegevuse keskmisse panna, sest tegemist on eriolukordadega. tahtsin veel kolleegidele öelda nii palju, et ähm, raporti ettepanek on olemas kõikides keeltes, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kuues veebruar kolleeg Presedo palus, et me pikendaksime muudatusettepanekute tegemise aega ja sekretäriaat teatas mulle, et ilma, et me siin äh, ajakavast maha jääks, äh, võiks äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaega ühe-kahe päeva võrra pikendada, nii et maksimaalselt kas neljapäeval, seitsmendal või reedel, kaheksandal veebruaril tuleks muudatusettepanekud teha. ja kuidas nüüd IMCO on kaasatud, seda küsimust ei ole veel otsustatud nõukogu töörühmast olen kuulnud, et nõukogus äh, kindlustusvahendustegevus tehnilistes küsimustes on juba arutust leidnud, kuid see ei ole Iiri eesistumise prioriteetide kavas, vähemalt siiamaani mitte nii et mida kiiremini meie oma nõupidamistega edasi saame minna, seda kiiremini saame me ka tõesti nõukogu sundida lõpuks selle küsimusega tegelema, nii nagu see on alati, kui nad ei soovi selliste asjadega tegeleda ja see oligi minu lõplik märkus. aitäh, Werner! ja erakordselt annan nüüd ühele parlamendiliikmele pärast raportööri sõna äh, suur tänu. ma pean vabandama kalanduskomisjoni nimel, mul on seal väga oluline ülesanne, olen nimelt raportöör. siinkohal sooviksin tänada härra Langenet ja ka teisi kõnelejaid. tegemist on väga olulise teemaga see põhjustab üsnagi palju vastuolusid, muudatusettepanekuid on palju, see raport on üsnagi tundliku teemaga. ja nagu ütlesin, siis muudatusettepanekuid on palju, osad puudutavad äh, reguleerimisala, osa proportsionaalsust, kutsekvalifikatsioone, äh, nende tunnustamist Euroopa Liidus ja liikmesriikides, huvide konflikti, ja võib öelda, et suur osa puudutab ka turustust, seega meil on vaja leida sidusad seisukohad, mis on õigesti meelestatud kompromisside saavutamiseks ja edasi liikuda nii kiiresti kui võimalik, aitäh! Su-, suur aitäh! Werner, kas sa soovid vastata? tahtsin veel kord Peeterit tänada selle suurepärase koostöö ja kompromissivalmiduse eest, suur tänu! suur aitäh, ilmselt keegi rohkem sõna ei soovi. täpsustan, IMCO palus artikli viiskümmend rakendamist tõhustamiskoostöö, tõhustatud koostöö eesmärgil. see tähendab seda, et komisjoni esimees peab oma arvamuse esitama kas kolmekümne esimeseks jaanuariks või kuuendaks veebruariks ja vahepeal siis järgmised kuupäevad. muudatusettepanekute tähtaeg kuues veebruar, nende läbivaatamine kahekümne kuues veebruar, hääletus Econist kakskümmend kuus märts ja täiskogu mai kaks, kaks tuhat kolmteist. härra Pressedo te soovisite muudatusettepanekute tähtaega edasi lükata kergelt. kas te soovite seda jätkuvalt? Werner, palun. ma ei kontrollinud seda üle. kas see, kas seda koosolekut ei lükatud äh, see edasi, see kahekümne seitsmendal märtsil enne munapühi toimuma pidanud koosolek, kas seda ei lükatud edasi? okei okay,, gut, das können wir später entscheiden, wenn wir die Änderungsanträge. seda saame otsustada hiljem, kui muudatusettepanekud on juba läbi vaadatud. olgu siis nii ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, sest proua raportöör on juba kohal ja ning äh, rahvas on ka juba kogunenud, et teda kuulata. seega meie järgmine teema puudutab investeerimistoodete põhiteabedokumente proua Peres, teid on sõna. vaadake, kui tore on nüüd, et mina saan endisele komisjoni esinaisele anda sõna. suur aitäh ja lubage mind õnnitleda, et te olete saanud esimehe kohale ma alles äsja ütlesin, ma olen lihtsalt siia sattunud oma vanuse tõttu. praegu siis on tegemist äh, esimese arvamuste vahetamisega. ettepanek tehti eelmise aasta lõpus ja äh, olen koostanud siis raporti projekti komisjoni ettepaneku kohta mis käsitleb investeerimistooteid ja investeerimistooteid Äh, kombineeritud äh, investeerimistooteid, äh, siis inglise keeles kasutatakse lühendust PRIPS. ja mm, see tekst on seotud veidi ka kolleeg Langeni raportitega ja seetõttu püüan kooskõlastada kalendrit nii, et neid kahte teksti arutataks koos samaaegselt, et me ei kirjutaks kokku midagi erinevat. sest mõlemad peavad tagama tarbijakaitse. minu raporti projektis on tehtud mitmeid muudatusettepanekuid, lausa kuuskümmend neli on neid ja ma tahaksin üldiselt nendest rääkida. kõigepealt äh, komisjoni ettepanek äh, näeb ette selle, et hoiustajaid äh, või tarbijaid, kes soovivad investeerida kombineeritud investeerimistootesse, et neid on vaja informeerida. ja samuti tuleks siis tagada tarbijakaitset, tagada tarbija usaldus finantsturgude vastu. Nendes muudatusettepanekutes, mis ma olen teinud, olen soovitanud mõnda aspekti komisjoni ettepanekus muuta, natuke täiendada. tahaksin kahest punktist eriti rääkida. volinik minu meelest ka suhtus üsna soosivalt nendesse ettepanekutesse. kõigepealt esimene see arvamus, mille me saime ju IMCO komisjonilt, nägi ette laiendada regulatsiooni kohaldamise ala see, sellega tagatakse see, et, et et nagu jäme otse ei jää mitte ainult tootepakkujale, vaid et ka tarbijal on oma sõna öelda. see siis võimaldab tarbijal omakorda, kes on siis ka investeerija või hoiustaja, eh, saavutada teatud kindlus ning nõuda ka selgitusi. mina lähtusin veendumusest, et äh, Äh, investeerimisstrateegia puhul, olgu siis tegemist paketttootega või mitte, mm, äh, hindab äh, tarbija eelkõige omaenda võimalusi, kas oma investeerida või hoiustada või säästa. teiseks hindab ta oma vahendajat ja kolmandaks hindab ta maksukoormust, mis võib tekkida tema muretsetud tootest arvestades neid kolme punkti, on siis vaja käsitleda ka selle direktiivi kohaldamisala. informatsioonivajaduse puhul eh, tahaksin, et nõue laieneks ja ei oleks piiratud mitte ainult kombineeritud investeerimistoodete ja mm, tundmatute või tea-, eh, finantsinstrumentidega, vaid puudutaks kõiki eh, finantsinstrumente, hoiuarveid, äh, riigivõla obligatsioone, tähtajalisi hoiuseid ja nii edasi. miks ma soovin seda? ma äh, kardan, et Äh, kui me piirame õigusakti, siis eelistatakse pigem äh, keerukaid tooteid, mille puhul on äh, piisavalt informatsiooni kättesaadav, kättesaadaval tavalistele lihtsamatele toodetele ja ja just selle tõttu, et lihtsalt lihtinstrumentide puhul ei ole infodokumenti. minu arvates on oluline, kui öeldakse, et põhiteabedokument ei ole kommertseesmärgil äh, koostatud. mulle tundub, et ta pigem äh, re reklaamib just keerukaid tooteid. meie soovime seda aspekti täpsustada, et tarbija jaoks oleks olukord kindlam. nüüd teiseks, maksud. minu arvates on see väga oluline punkt. kui me äh, suhtume sellesse ettepanekusse tõsiselt, siis tõesti, kui me ei taha lihtsalt keerukaid tooteid reklaamida, mm, siis äh, tarbija peab siiski teadma, milline maksukoormus kaasneb äh, tootega. tootepakkuja loomulikult mm, võib ke-, võib keelduda eh, maksuaspekti eh, esitamisest eh, teatud liikmesriikidest. minul ei ole vahet, kas selle informatsiooni peab esitama tootepakkuja või keegi teine, aga igal juhul mm, toote müüja, jaotaja peab siiski kokkuvõtliku informatsiooni ka maksuküsimuste kohta esitama loomulikult see ei tähenda kalkulatsioone, kui palju te makse hakkate maksma. seal öeldakse, et äh, maksud võetakse maha siit ja sealt äh, väga lihtsas vormis, mis äh, võimaldaks siis tarbijal lihtsamini otsust langetada. nüüd kolmandaks, riskinäitajad. arvestades tulevikustsenaariumi, siis äh, vastaspoole riski puhul eeldi, eh, eelistaksime siiski, et riskinäitaja lähtuks äh, pigem sellest, mis on toimunud. Mm, seda ei saa projitseerida, äh, seda riski ei saa projitseerida tulevikku, aga tuleb siiski arvestada, mis minevikus on toimunud. nüüd ähm, kogu dokumendi puhul äh, võiks äh, ette näha näiteks ka teatud stressiteste, äh, toote koostaja poolse kohustusena, aga se-, selle üle tuleb veel järele mõelda. neljandaks sankts-, vastutus ja sanktsioonid. mina teen ettepaneku ja ma olen valmis äh, enamuse soove äh, järgima, et vastutus- ja kontrollivolitused jääksid Euroopa järelevalve, vastavale äh, järelevalve ametile ettepanekus on siin artikkel või muudatusettepanek number nelikümmend neli, mis räägib, et äh, kontrolli ülesanded jäävad esmale, esma võib sekkuda jaetoodete turule, piirates näiteks toodete levikut või need ära keelates, äh, kui need on puudulikud sanktsioonidest kõneldes mm, muidugi ma ei taha anda mingit ammendavat loetelu, kuid äh, sanktsioonid, mina ei saa nende poolt olla, eh, kes arvavad, et sanktsioone ei tuleks avalikustada komisjon muidugi ütleb, et kui öeldakse, et teatud toode on nii-öelda mäda, siis see võib ohustada turge, see on süsteemne risk. minu meelest siin on tegemist ikkagi jaetoodetega ja kui neid avalikkusele, laiemale publikule äh, jaotatakse, pakutakse ja kui tõesti on tegemist toksilise tootega, mis võib ohustada äh, ohustada äh, äh, turgusid, finantsturgusid, siis, siis on ju igati väärt, kui, kui avalikkus ka teab, et tegemist on defektse tootega, äh, mis siis ka heidutaks turuosalisi hoiduma niisugustest petlikest praktikatest ja ma arvan ka seda, et järjest rohkem investeerijaid tahab ju teada ka, kuhu see eh, toot-, tootepakkuja raha eh, läheb, kas see läheb reaalmajanduse finantseerimiseks ja kuidas või, või läheb see spekulatsioonideks. Eh, me peame vastutustundlikku tarbimist äh, õhutama ja seda läbipaistvuse kaudu. ning viimane punkt, kui nüüd räägid sellest tekstist ja selle seostest teiste tekstidega, mm, millega me tegeleme, siis ma tahaksin Majandus- ja Rahanduskomisjoni sekretäriaati väga tänada, sest nad aitasid mul koostada selle graafiku raporti projektile, kust paistab välja, kuidas see tekst on ülejäänud õigusakti eelnõudega seotud komisjon näeb ette eh, teatud seose ka eh, eurofondide direktiivi läbivaatamisega. Euroopa õigustik sisaldab juba ekvivalentset ehm, dokumenti. siis on olemas eh, meie dokumendile, meie räägime siin sellest põhiteabedokumentist, KID-st, KID-ist ja komisjon näeb ette, et kahe, kahe direktiivi vahel peaks kohustused nagu äh, kaotuma ja ma arvan, et üleminekuperiood, mida sooviti, see peaks piirduma kolme aastaga, nagu me soovime nüüd äh, prospektust läbi vaatama, siis äh, te kõik kindlasti teate, äh, et praegu on valmimisel kaks dokumenti, äh, Standard and Poor's ja veel üks nende, nende tütarfirma koostavad ühte analüüsi, aga ma ei tea, võib-olla peaks veelgi kaugemale minema, kui mina tekstis pakkusin välja ja vaatame, kuidas need üle, üleminekud peaksid toimuma ja ja, ja kuidas see, kas see, need üleminekud peaksid olema seotud solventsus kahega. ja loomulikult on kõige sellega seotud Werner Langeni ähm, käsitletav teema kindlustusvahenduse kohta. nüüd praegusel hetkel ei ole piisavalt äh, koostööd ja äh, ja ka äh, kahjutasu nõudmist käsitletud vastutuskorda karistusi, nendega tuleb veel tegeleda aga praegusel hetkel peaks siiski jääma nende minu esitatud muudatusettepanekute juurde. mul on hea meel teile tutvustada seda raportit ja suur tänu. Thank you very much uh.... suur tänu. igasuguseid probleeme oli meil siin liiklusega ja see takistas mul siia pääsemise, aga mul oli väga hea meel, et ma nüüd jõudsin kohale kõigepealt Sirpa Peetikainen, palun, esimene variraportöör. suur tänu. kõigepealt äh, paar üldist märkust, äh, mida me oma fraktsioonis arutasime. kõigepealt, kõige suurem probleem on äh, selle paketi struktuur ja teine probleem on selle võrreldavus erinevate toodete vahel erinevate investeeringutoodete puhul tarbija perspektiivist. ehk siis kõigepealt on meil vaja tagada läbipaistvus ja samuti üks minu märkus on see, et risk iseenesest ei ole halb, aga investor peab mõistma, millise riski ta võtab ning teisest küljest investeeringu väärtuse tagamise garanteerimine iseenesest on juba riskantne. tegemist on siis äh, riskiga seonduvate äh, probleemidega, ka investor võib kaotada oma vara. ning kolmandaks see seadusandlus on osa tarbijakaitse valdkonnast, sellega peab arvestama ja see peab olema seadusandluse lähtepunktiks. nüüd, kui vaadata reguleerimisala, selle laiendame, nii et ka teised investeeringud äh, võiksid sinna alla käia, siis ähm, mina ei tahaks hoiuseid siia lisada kuid kui me viitame MIFIDile ja võlakirjadele, siis see võiks olla üks võimalus edasi liikuda. Need erinevad pensionifondid ja elukindlustustooted, toote enda pärast ei ole nii väga vaja neid siia kaasata kuid samas kui võrreldavusega arvestada ja sellega, et teatud juhtudel investeeringu väärtust äh, on tagatud, äh, see jällegi õigustaks selle kaasamise siia. ja ma arvan, et sellest võib-olla räägime hiljem siis, kui me jõuame sisulise külje juurde, mis puudutab äh, neid äh, struktuurikulusid. nüüd äh, selle põhiteabedokumendi sisu, äh, ussitajate parem kasutamine peaks äh, olema tagatud. ma olen veidi skeptiline. kas põhiteabedokument äh,, kuigi see on hea me-, hea dokument, saab olla piisav iseseisvalt? võib-olla peaks kaasnema ka teised äh, dokumendid sellega ja seda sellepärast, nagu kõik me teame, siis puudutab see jaeinvesteeringuid ja jaeinvesteerinvestoreid. paljude meie jaoks oleva, oleks vaja väga täpset informatsiooni, aga samas on meil ka kombineeritud tooteid, millega seonduvad äh, keerukamad riskid ja selle puhul äh, jaeinvestor äh, peaks suutma äh, riski mõista ja siinkohal oleks kasulik, kui äh, oleks kaasatud ka muu dokumentatsioon. väga oluline oleks kõikide kulude ja sektorisse kaasamine ja sellele viitamine põhiteabedokumendis nagu ma ütlesin, siis riski laialdane hindamine on väga oluline, vastaspoole risk, eh, ohuvariandid ja mul ei ole midagi eh, maksusätete kohta üldiselt. ma olen nõus raportööriga selles keerulises küsimuses, et mis on see riskitasu indikaator varasem lähenemine on kasulik selles mõttes, et see on väga faktiline, aga investe-, investorile on see vägagi ohtlik. ja seepärast mina pigem toetaksin äh, seda tuleviku nägemust äh, ja mitme tasandi analüüsi. neljandaks, nagu raportöör ka ütles, siis see äh, mis on selle dokumendi eesmärk, see peaks olema selge, peaks olema kooskõlas, aga ei tohiks äh, põhjustada täiendavat halduskoormust. ja ma arvan, et parlamendil peaks olema tugev seisukoht, et äh, kõiges seadusandluses äh, peaksime me liikuma ühes suunas Äh, meil on vaja siin paremaid vahendeid, äh, õigusi ametivõimudele, see on tõesti vajalik. meil on vaja ettevaatlikult äh, liit-, liikuda vastutuse, vastutuskorra karistuste valdkonnas. lugupeetud esinejana ma sooviksin siinkohal viidata alternatiivse vaidluse lahendamise määrusele ja ma arvan, et me peaksime kaaluma, et sellistel juhtudel liikmesriigid, kes kasutavad äh, seda protsessi, siis need äh, otsused peaksid olema siduvad äh, nende toodete kohta. suur tänu! mina olen Alde variraportöör ja tahaksin puudutada paari teemat. aitäh, Birvanš, selle eelnõu eest. minu arvates on siin väga palju, millega ma saan nõus olla. ja kuulates Sirbat, siis ühinen sellega, millest ta ütles, et üsnagi mitmes küsimuses ja loodetavasti on meil võimalik siin ära teha midagi olulist. mul oleks hea meel, kui me teeme ära rohkem kui vähem, sest vastasel korral äh, võiks see olla pettumust avaldav äh, võrreldes sellega, millest me alustasime. meie eesmärgid olid üsnagi suurejoonelised, nagu me kõik teame, siis parlamendis on väga palju ambitsioone ja mina toetangi seda mina keskenduksin neljale punktile. esiteks äh, vastutust dokumendi koostamisel, äh, teiseks riskinäitaja, kolmandaks vastutus, reguleerimisala. see, mis puudutab äh, dokumendi või dokumendi koostamist, see ei ole väga keeruline. ühest küljest ma tahaksin, et dokument oleks lihtne, investor peab teadma, kelle poole pöörduda ja kes vastutab. samas aga kui äh, minna selle müüja juurde, siis tegemist võib olla vahendajaga ja, ja see, keda tasuks võib-olla kohtusse kaevata, on see, kes selle investeerimisportfelli on koostanud ja võib-olla on võimalik äh, kuidagi see ühisvastutus paika panna, niikaua kui me suudame äh, näidata selle õige suhte me peame selgelt välja tooma selle, kes mille eest vastutab ja, ja kus see vastutus jaguneb, kui midagi valesti läheb. mis puudutab põhiteabedokumendi sisu ja see, äh, mida Sirba ütles, et äh, võib-olla peaks seal olema ka muud äh, sellega seonduvad dokumendid, siis ma ei jätaks seda täielikult kõrvale nii kaua, kui see ei muutu liiga keerukaks ja täiendavaid nõudeid kuid äh, meil on juba sarnased dokumendid muus äh, seadusandluses ja võib-olla me võiksime nendele viidata, selle asemel, et neid uuesti koostada. see peab aga olema piiratud, sest meil ei ole mõtet koostada sellist lõpmatut nimekirja. kuid kui me oleme ettevaatlikud, kuidas me seda teeme, siis ma arvan, et meil oleks võimalik äh, võib-olla selliseid piiratud viiteid ära tuua see, mis puudutab äh, riskinäitajaid, siis ma olen teie mõlemiga nõus, kes nii senini on sõna võtnud, et meil ei ole võimalik äh, lihtsalt äh, varasemale tootlusele tugineda. ja, ja isegi see tootluse prognoos ei pruugi kajastada kõiki muid riske. probleem ei lahene, kui me vaatame selle tuleviku perspektiivi näitajast lähtuvalt jah, meil on võimalik koostada pikaajaline riskinäitaja. jällegi, äh, see ei tohiks olla liiga paljude äh, erinüanssidega ja seal ei tohiks olla liiga palju detaile. kuid ma arvan, et äh, konteksti jaoks oleks see väga hea, kui see ei ole liiga keerukas. mis puudutab reguleerimisala, siis ma mõistan seda, miks soovitakse võrdsed tingimused äh, kasutusele võtta just selle teemaga seoses. ma arvan, et me peame olema ettevaatlikud, kui kaugele me läheme, selleks et me ei annaks võimatut ülesannet. kuid see ei peaks meid ka takistama reguleerimisala laiendamisel, see, mis puudutab äh, näiteks tooteid ja samas ka seda, mis puudutab äh, muid äh, investorile huvipakkuvaid äh, teemasid, ma arvan, et see on teist tüüpi reguleerimise ala, mille suunas me peaksime liikuma. ja mina olen eriti oluline, eriti huvitatud sellest, mis puudutab tasusid ja kulusid. MIFIDis soovime me kehtestada piiranguid selles osas, mis puudutab vahendustasusid ja meil on hiljutine kogemus äh, Ühendkuningriigis, kus vahendustasud keelati. Äh, need faktid iseenesest äh, olid üsna pettumust tekitavad. Need vahendust, need tasud, mis pank kasutusele on võtnud võrreldes varasematega, ja need äh, lihtsalt üldised äh, tasud on võib-olla kaks kuni viis protsenti, need on täiesti põhjendamatud ja ma ei tea, miks me ei saaks minna selles suunas nagu Hollandi kolleegid, kus pensionifondide puhul äh, keelustati need protsendipõhised ähm, tasumäärad. ma ei ole üldiselt nende vastu, ma ei ole ka üldiselt tunnitasude vastu, kui tegemist on mõistlike tasudega kui äh, kohalikus linnas äh, antakse nõu näiteks, mida annab kohalik nõustaja, pakub, siis ma ei tea, võib-olla sealt on võimalik saada sama head nõu, aga palju vähema rahaga. igal juhul ma arvan, et kui võimalik, siis peaksime vaatama, mida me saame teha MIFIDis, aga seda tasude teemat äh, ja selle avalikustamist ja piiranguid ka selles dokumendis esile tuua võib-olla ei ole see mõnes mõttes ideaalne lahendus, aga see seadusandlus äh, tuleb kasutusele hetkel, kus me näeme, et midagi on täiesti valesti läinud ja me peame tagama, et äh, see tee ei äh, jätkuks Euroopa Liidus. ja seega, kui meil on võimalik algust teha sellega, siis ma oleksin väga tänulik, kui kolleegid sellele mõtleksid. ja nüüd ma pean aevastama, vabandust Ähm, tundub, et Philip on see, kes mul siin allergiat tekitab, aga annan nüüd edasi sõna. Äh, suur tänu, ma hakkan jälle Sven Kiigoldit rääkima, aga nagu ka Sven, olen ma võimeline ka natukene prantsuse keelest aru saama, nii et ma räägiksin prantsuse keeles edasi. proua raportöör äh, äh, meie hindame teie raportit väga esimene punkt, äh, mida me eriti toetame, näed, kuidas ma oskan. Äh, raportöör äh, kõneles ilma mikrofonita, aga kolleeg Lamberts sai aru, et raportöör teda mõistab. nüüd tõesti, need küsimused on väga olulised ja seetõttu on oluline tõesti mitte neid küsimusi ainult investori äh, või, või tootepakkuja äh, seisukohast äh, vaadelda, vaid ka investori ja tarbija seisukohast. nüüd, sellega me olime täiesti nõus, teiseks mm, riskinäitajad, eh, see, mis on toimunud minevikus, see ei pruugi tulevikus korduda, jah, eh, seda küll, aga seetõttu ongi vaja täpsemaid riskinäitajaid, arvestades eh, vastaspoole riski, tururiske, mis võivad teatud toodete puhul tarbijat ohustada. nüüd komisjoni tasud, vahendustasud, ehm, siin äh, muidugi ühest küljest on vaja läbipaistvust, aga nii nagu Sharongi olen ma praktiline ja see tekst äh, äh, püüab eelkõige siin äh, metsikus läänest korda lüüa, luua, miks mitte. me oleme nõus sellega, et Euroopa Järelevalveametitele antakse volitused kontrollida investeerimistooteid ja äh, jällegi me soovime, et seda rohkem aktsent-, äh, rõhutatakse, et rõhutatakse, et üle-Euroopaline agentuur on väga hea. ja nagu sa ütlesid, äh, väikeinvestorid, nemad äh, püüavad mitte ainult kindlat investeerimisvõimalust leida, vaid teada ka, teada saada, mis tema rahaga tehakse ja Euroopa õiguses on võimalik seda tagada kindlate kriteeriumidega. Äh, nimelt, mida tähendab jätkusuutlik investeering? kõik soovivad ju seda, kas või Deutsche Bank. mingisugused eetilised fondid on ikka äh, ka kõige paadunumate pankade äh, seifis kuskil olemas, seega meil on vaja üle-euroopalisi kriteeriume, see, et, et määratleda, milline on kestlik äh, investeering, õiglane investeering ja nüüd äh, seosed äh, teiste, teiste dokumentidega ning nõuande kvaliteet, see on oluline, Werner rääkis ka sellest ja samuti mm, tuleb vältida tulevikus äh, huvide konflikti või see, vähemalt äh, investor peaks olema teadlik võimalikest riskidest ja, aga nüüd rohkem ma ei saa äh, rääkida, sest minu abikaasa juba ootab mind väljas külma käes no.. suur tänu ja nüüd ECR-i nimel Said, palun, kaasreisija. aitäh, suurepärane, et sa jõudsid siia enne mind, ilmselt sa tead mingisugust paremat teed kui mina ja ma mõistan ka seda, millise surve all on Philipp, seega ma ei solvu selle üle, mis ta ütles. me mõistame seda väga hästi. mina nagu kõik me teised siin komisjonis äh, toetame rohkem läbipaistvust ja konkreetseid äh, vastutuse nõudeid. igal juhul vastutuse peab võtma ja seega mul oli väga hea meel näha siin selliseid ettepanekuid minu arvates hetkel ei ole veel selge, kelle kohta see või kes toetab põhiteabedokumenti ja kes mitte kui ma räägin tarbijatega, siis osad ütlevad, et see on väga oluline, teised jälle ütlevad, kellele seda vaja on. ja mina ise tean, et ma ei loe neid dokumente, mis mulle saadetakse. mina loen fondi analüüse ja teiste arvamusi fondi kohta. loomulikult eh, ei pea ma lähtuma sellest, mida mina investorina teen, kuid eh, me peame alustama kusagilt. ja minu arvates põhiteabedokument on äh, hea lähtekoht, äh, meil võiks olla mingisugused standardid. ma ei tahaks, et see olukorda keerulisemaks muudaks kui vajalik. paar teemat, kõigepealt äh, MIFID-i müügireeglid. me kõik toetame parlamendi tööd äh, nende standardite suurendamisel, kuid me peame olema ettevaatlikud, kuidas me seda rakendama hakkame. peaksime olema ettevaatlikud selles suhtes, milline üksus vastutab millise, äh, vastava informatsiooni koostamise eest. minu arvates see vastutus peaks äh, jagunema tootja ja selle vahendaja vahel ehk siis äh, siin on eraldi informatsioon. meil oleks vaja seda rohkem täpsustada ja võib-olla peaks tegelema ka nende mureküsimustega, mis äh, juba on kajanud. raportöör otsustas äh, reguleerime, reguleerimisala avada ka teistele investeerimistoodetele, erandi pensionitoodetele, ma toetan seda lähenemist, see on täiesti kohane ja väga õige nüüd äh, nende teiste toodete puhul, äh, kui me räägime siin pangatoodetest, siis äh, tarbijad tihtipeale ei mõista seda, et nad panevad raha panka ja nad arvavad, et see on kõik hoiuste peal, kuid me teame, et on vahe sees hoiustel, paljud hoiustajad tegelikult laenavad oma raha välja pankadele, ehk siis teie raha ei, ei olegi pangas. ja seega ma mõistan, et seda on vaja tarbijatele selgitada ja seda reguleerimisala peab laiendama teistele toodetele, samas peab mõistma ka seda, miks komisjon tegi oma ettepaneku nii, nagu ta tegi. see põhineb varasematel ametitel ja nemad otsustasid piirata seda olukorda ja mina mõtlen veel järele, kui lai see reguleerimisala peab olema, kas me alustame sellest, mis komisjon ette pani ja vaatame, kuidas see toimib, il- ja kasutama sellist viivitamistaktikat ja samal ajal järele mõtlema, et et äh, olukord äh, võib muutuda. mina ei ole äh, spetsialist selles valdkonnas, aga igal juhul me peaksime olema ettevaatlikud, kuhu me edasi liigume. kuid ma arvan, et äh, siin võib tekitada, tekkida erimeelsusi, kui me edasi räägime, aga üldiselt on meie vestlused olnud väga avatud, meil on palju mõtteid ja ühisarvamusi ja seega jään ootama koostööd äh, variraportööride ja raportööriga, suur tänu! aitäh! kas keegi on siin kuue fraktsioonist selleks, et sõna võtta? kas keegi soovib veel sõna? ei? sellisel juhul, Pervanš, sõna on sinul. või komisjon? kas meil on komisjoni esindaja kohal, Euroopa Komisjoni esindaja? Tilman. Pervanš, see lubab sul sõna võtta. aga me lõpetame ikkagist äh, pool seitse. suur tänu, aitäh, et mulle sõna andsite mina olen Euroopa Komisjoni esindaja, esindan tehnilisi eksperte ja teeksin mõned märkused. see, mis puudutab raportit, kõigepealt me toetame täielikult seda, et investeerimistooted on midagi, mis peaksid reaalmajandust äh, elavdama, peaksid olema tootlikud, spekulatsioonitooted ei, või see spekuleerivad tooted ei ole alati investeerimistooted, vahel nad on, aga igal juhul ei puuduta meie valdkond siin seda, me peame tegema vahet investeerimis, äh, toote vahel ja spekuleeriva investeerimis, kui ma ostan tuletisse äh, toote, siis loomulikult ma investeerin, sest ma tahan, et minu vara suureneks ja ma saan oma tuleviku toote pealt oma tulu. tegemist on investeeringuga kuid samas on sellel ka üsna regulatsiooni element. loomulikult äh, tuleviku äh, planeerimisel äh, ei investeerita otseselt konkreetsesse tootesse, vaid selle tulevikupotentsiaali. tegemist on määrusega, määrus peab olema väga täpne ja selge, me peame vahet tegema investeerimistoote ja spekulatiivse investeerimistoote vahel. me peame väga konkreetselt äh, selle määratlema ja hetkel ei ole ma kindel, et me oleme õige lahenduse leidnud. Äh, algselt oli kasutuses äh, neutraalne termin, sest me ei tea, kust algab investeerimine ja kust algab spekuleerimine. see, mis puudutab ähm, reguleerimisala, siis üldiselt toetatakse siin seda, et me meil ei ole enam toote tootjat, vaid meil on toote väljastaja, mitte vaid pank või finantsinsener, äh, kes toote koostab, vaid äh, me räägime võlakirjadest äh, või aktsiatest, ehk siis need on need väljastajad, kes peaksid samuti, näiteks France Telecom peaks põhiteabedokumendi koostama, vaatamata sellele, kas tegemist on aktsiate või võlakirjadega samuti tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et Belgia valitsus võlakirjade väljastamisel ja investoritele peab samuti põhidokumendi äh, koostama. ja riski hindamisel peab äh, Belgia valitsus äh, vaatama seda ka riigivõla kontekstis ja see on üsnagi keerukas delikaatne teema, mis on need võrdlustasemed ja mis peaks täpselt kajastuma põhiteabedokumendis. formaat, nii nagu meie ettepanekus oli, peaks samuti ka selle konkreetse äh, olukorraga toime tulema. ehk siis äh, otseväljastamine valitsuse või ettevõtte poolt või siis teisest küljest äh, pangandustoote või kindlustustoote või investeerimisfondi toote koostamine ehk siis see äh, teave võib olla väga erinev, äh, kui tegemist on toote koo-, äh, esmase koostajaga või nende koondajaga. see toob mind nüüd kolmanda punkti juurde, see, mis puudutab tootjate ja levitajate vahel tegemisel. esialgselt oli tootja see, kes on esmasvastutaja põhiteabedokumendi osas, sest tema teab, kuidas toode on koostatud ta teab, milline on äh, see tegevus või tootlusplaan ähm, ja mis seda jaetoodet konkreetselt äh, toetab. edasimüüja meie arvates on see, kes lihtsalt seda äh, põhiteabedokumenti edastab, ehk siis ta peab selle lihtsalt ähm, kättesaadavaks tegema, aga samas ta ei vastuta selle sisu eest, sest tihtipeale ei ole sellel isikul Äh, sisuga mingit pistmist, äh, sest tegemist on juba varasemalt koostatud finantstootega, mida ta edasi müüb. nüüd on meil väga huvitav äh, teema, et see on kaasvastutaja mitmetes küsimustes. samas aga üks kaasvastutajatest ei tea, kas põhiteabedokument on täiesti korrektne või mitte kui aga on meil viide sellele toote väljastajale, siis ma arvan, et toote edasimüüja roll suureneb, sest äh, loomulikult meil on siin äh, valitsused või kohalikud omavalitsused või ettevõtted, kes siis äh, põhiteabedokumendi koostamise eest vastutavad ja nendes mitmekülgsetes toodetes ja võimalik on see, et edasimüüja roll suureneb, sest edasimüüja on vahendaja, kes selgitab riskiprofiili, sest ei ole sellist tootjat, kes seda saaks teha, sest tegemist oli äh, esmas väljastajaga. seega edasimüüja roll äh, võib ähm, põhjustada palju diskussioone ja me peame järele mõtlema, kuidas me seda, kuidas see kõik kokku käib ma pean ütlema, et me ei tahtnud, et äh, reguleerimisala laiendataks, kuid tehniliste tõkete tõttu või siis äh, koostamis- äh, või sõnastamisküsimustele tahtsime meie turvaliselt lähtuda ja me tahtsime viidata sellele Äh, toodete paketile, me teame, kes on see toodete koostaja ja me oleks sellele tuginenud ja hiljem äh, reguleerimisala laiendanud äh, esmasväljastajale, kui aga soovite kohe minna, et see vastutus ja toote koostamine peaks võib-olla siis olema kohandatud palju sellele suuremale reguleerimisalale, siis nõuab see täiendavat tööd ja lõpetuseks pensionitooted. ma näen, et need ei ole konkreetselt küll välja võetud reguleerimisalast, aga siin on sees säte, et vastavad põhiteabedokumendi avalikustamisinfo peab olema kustutatud. ehk siis selles mõttes, kui tegemist on pensionitootega, mis on veel reguleerimisalal, ehk siis erapensioni äh, tootega, siis loomulikult äh, informatsioon on see, et ma maksan sisse ja koguneb nii ja nii palju intressi, ehk siis äh, lõppude lõpuks tahab inimene teada, kui palju ta pensionile jäädes välja saab võtta. me leiame, et era, kui erapensionid jäävad sisse, siis äh, põhiteabedokument peaks ka nende kohta käima ma tahtsin äh, selgitada seda, et äh, me oleme edasi liikunud vähehaaval. ma arvan, et äh, takistused ei ole ületamatud reguleerimisala laiendamisel, kuid meil on vaja vaadata seda sõnastust täpselt, kui me puudutame ka neid esmasväljastajaid, aitäh. Pervanš, palun um,. Merci. suur tänu me oleme ju siia tulnud selleks, et tööd edasi teha. küsimus ei ole selles, kas parlamendi ettepanek on käsitlenud kõiki määruse aspekte. aga komisjon vist seda ei soovinudki öelda ja muidugi hea meel, et, et tõesti ollakse valmis teksti täiustama nüüd väga mitu selle määruse aspekti sõltuvad nii-öelda teisest äh, tasemest, äh, nagu siin ka öeldi, äh, paljud asjad vajavad veel lahendamist ning on omavahel seotud. ning seoses komisjoni seisukohaga ja kolleegide sõnavõttudega tahaksin kahest punktist rääkida. kõigepealt jagatud vastutus tootja ja edasimüüja vahel mis peaks koos, toote koostaja vastutusalasse jääma, kui me oleme täpselt ära määratlenud selle, siis, siis seda lihtsam, kuid ma ei taha, et seda argumendina toodaks selleks, et mitte maksuküsimust sisse võtta seoses nende riikidega, kus toodet müüakse näiteks, ma ei tea, mina näen, et need asjad omavahel seotud ja põhivastutus peab jääma siiski äh, toote koostjale. mitte sellepärast, et äh, nüüd edasimüüja peab äh, avaldama maksude kohta informatsiooni mingil, mingis voldikus, et, et vastutus läheb üle talle, sugugi mitte. vastutus, põhivastutus jääb siiski toote koostjale. teine küsimus, kohaldamisala Mm, muidugi, kui palutakse mingil ettevõttel oma fina-, toote kohta e, põhiteabedokument koostada, siis see on midagi muud, kui e, ettevõte, kes tavakorras neid koostab, kui tõesti soovitakse, aga et ettevõtja aktsiaid ostetaks, siis e, emitent peaks siiski selgitama, milline on ettevõtte strateegia, mida soovitakse saavutada aktsiamüügiga Äh, selleks, et laiendada siis investeerimisportfelle äh, ka väikehoiustajatele, väikeinvestoritele. nüüd äh, olles realistlik, ei teinud ma ettepanekut laiendada kohaldamisala ka pensionidele, kuid võib-olla siin siseturukomisjon teeb seda. keegi üks või teine võib selle teema uuesti tõstatada ning äh, loomulikult olen ma valmis siis äh, neid küsimusi arutama. kes soovib, tehku muudatusettepanekuid, see mind ei sega sugugi. igal juhul niikuinii äh, tuleb tööga edasi minna, aga kui keegi soovib seda lõputult edasi lükata, see on muu küsimus. igal juhul ma usun, et eh, kõik olulisemad punktid on nüüd läbi võetud ja palun. suur tänu. muudatuste tegemise tähtaeg on kuuendal veebruaril ja me soovime kahekümne viiendal veebruaril need läbi vaadata, hääletada kahekümne kuuendal märtsil komisjonis ja arutada seda täiskogul maikuus. suur tänu kõigile. lihtsalt enne, kui ma lõpetan koosoleku, tahtsin öelda, et euroala Jean-Claude Juncker on viimast päeva ametis. nädal tagasi oli meil võimalus talle hüvasti öelda, me kohe kindlasti hakkame temast puudust tundma ja me teeme kõik selleks, et tema Ähm, järglane saaks hakkama nendes väga suurtes äh, kingades, kuhu ta oma jalad peab panema. alustame homme hommikul kell üheksa uuesti selleks, et rääkida ähm, käibemaksu ühisest süsteemist. suur tänu kõigile ja esimees tänab ka tõlke